Jest? Okej. Okay. Panie i panowie, proszę o zajmowanie. Daamid ja härrad, palun istuge oma kohtadele. me alustame oma istungit niipea, kui kõik on valmis. daamid ja härrad, tere tulemast teisele avatud arutelule ühtse põllumajanduspoliitika tuleviku teemal. selle arutelu on, oleme korraldanud koos parlamendi põllumajanduskomisjoni esimehe härra De Castroga ning volinik, kes põllumajanduse eest vastutab, härra Tšiolos, on samuti meie ürituse osaline ja loomulikult olen osalenud selle ürituse korraldamisel ka mina. tahaksin teile meelde tuletada, et kaheteistkümnendal oktoobril Euroopa Komisjon esitas seitsmest määrusest koosneva paketi, mis puudutab siis äh, ÜPP tulevikku ning äh, ÜPP reformi oktoobris toimus nõukogu kohtumine Äh, toimus novembris ka nende äh, õigusloome ettepanekute alane esimene lugemine, äh, räägiti otsetoetustest, detsembris toimub järjekordne nõukogu kohtumine, kus arutatakse maapiirkondade arengut, samal, samal ajal Äh, ministrite nõukogu mitteametlikul kohtumisel Wroclawis äh, otsustasime me korraldada siis avalikud arutelud Euroopa Parlamendis, äh, mis keskenduvad just nimelt ÜPP arengule ja esimene nendest aruteludest toimus seitsmendal novembril. selles arutelus osalesid ka põllumajandusministrid Euroopa Liidu liikmesriikidest ning samuti osalesid liikmesriikide parlamentide esindajad tänasel arutelul osalevad ka äh, põllumajandustoote, tootjate esindajad ning äh, härra De Castro on teinud ettepaneku, ta ütleb mulle, et äh, mitte kõiki põllumajandusorganisatsioone Euroopas ei ole siia kutsutud, aga me oleme saatnud kutse rohkem kui viiekümnele organisatsioonile Äh, organisatsioonile, mis siis on, äh, tegevad põllumajandustoodete äh, ja põllumajandustoodete töötlemise vallas. loomulikult ei ole inimlikult võimalik kõiki organisatsioone ja nende esindajaid siia kutsuda. nii et, et kui võib-olla need, kes siin täna kohal ei ole, nad ei ole otseselt seotud põllumajandustootmisega. järgmine arutelu toimub üheksateistkümnendal detsembril. tänu härra De Castrole ning nõukogu detsembrikuisel kohtumisel siis võtame kokku ka selle kolme parlamendis toimunud arutelu tulemused seejärel jaanuaris üritame juba panna kokku siis äh, nende arutelude põhjal järeldused ÜPP kohta. Äh, peagi annan ma sõna härra De Castrole, kes on siis agrikomisjoni esimees. Äh, volinik saab samuti sõna. pärast seda võtavad sõna meie raportöörid ning pärast raportööride sõnavõttu tõttu äh, saavad see sõna kakskümmend viis kõnelejat, nad kõik saavad neli minutit kõneaega. mina olen siis see, kes neile sõna annab ja ma loodan, et kella kuueks me jõuame äh, siis äh, oma arutelud lõpetada ja kui on veel aega üle, siis tuleb ka vaba mikrofoni voor aga meie arutelude aeg on väga rangelt piiratud, me peame kella kuueks arutelu lõpetama. selle, niisiis, et me saaksime siin veel teha ka kokkuvõtted. niisiis, nüüd annaksin sõna härra De Castrole. Grazie, caro Marek, buongiorno e grazie. aitäh, Marek Äh, tere päevast kõigile ja suur aitäh, et te täna siia tulite äh, selleks, et arutada sellist väga tähtsat teemat. Te saate siinseid arutelusid kuulata ja saate ka ise nendes äh, aruteludes osaleda, siin on täna vabaühenduste esindajad, põllumajandustootjate esindajad. ma tahaksin tänada minister Savitskit, nõukogu eesistujat, kes selle kohtumise on korraldanud ja tahaksin teda tänada selle eest, et ta on täna siia ise kohale tulnud, et meid siin tervitada ja samuti tahaksin tervitada ka volinik Tšolost, kes nagu alati on olnud valmis meid ära kuulama ja asju meiega arutama. meil on väga kõrged sihid silme ees. me soovime konstruktiivset dialoogi äh, inimestega, kes põllumajanduse vallas töötavad, samuti kodanikeühiskonna ja kodanikeühenduste organisatsioonidega, äh, äh, kõigi nendega, keda ÜPP reform puudutab. ma arvan, et on täiesti erakordne, et me asjale niimoodi läheneme Äh, me oleme näinud äh, seda, et äh, maailmas tuntakse üha rohkem muret toiduvarustuskindluse pärast, muretsetakse toidupuuduse pärast ning ma arvan, et tulevikus muutub see probleem üha tõsisemaks ma arvan, et kogu meie süsteem äh, pannakse eelseisvatel aastatel proovile. põllumajandustootjad vajavad äh, uusi vahendeid selleks, et äh, olukorraga toime tulla. tulevane põllumajandus peab suutma tagada Äh, põllumajandustoodetega varustatuse järjepidevuse ja äh, aitama samas võidelda ka kliimamuutustega, kaitsma keskkonda, tagama sotsiaalse ühtekuuluvuse, kõik, kõik, kõik need asjad, millest me tihti kõneleme. kõigepealt meil on aga vaja jätkusuutlikku põllumajandust, äh, põllumajandust, mis on majanduslikus mõttes jätkusuutlik. meie ülesanne täna on kõigepealt Äh, anda meie põllumajandustootjatele vahendid, mis võimaldavad neil lahendada neid äh, probleeme, mis nende ees seisavad, probleeme, mis tulenevad muutunud olukorrast, mis võimaldavad neil toota rohkem ja saastada vähem. me peame Äh, keskenduma sellele, kuidas kujundada uus ühtne põllumajanduspoliitika, mis muudab meie põllumajandustootjad tugevamaks ja konkurentsivõimelisemaks ning aitab neil end kaitsta nende riskide eest, mis äh, praeguse turgude ebastabiilsusega kaasneb. me ei saa äh, lubada oma põllumajanduspotentsiaali kadumist Äh, seda on rõhutatud äh, palju kordi, me leiame, et Euroopa Parlamendil on äh, väga oluline roll mängida. parlament on koostanud kaks raportit, George Lyon on ühe raportööriks ähm, ja Alfred Tess teise raportööriks. me soovime Äh, tööd selles vallas jätkama, selleks on meile mandaadi andnud Euroopa kodanikud äh, läbi kaasotsustusmenetluse, äh, koos nõukoguga me vastutame siis ÜPP tuleviku eest ning ähm, nagu ma ütlesin, mandaadi ähm, oleme me saanud siis tõesti väga tugeva, sest need mõlemad raportid võeti täiskogul suurte häälteenamusega vastu. nüüd, kui me põllumajanduskomisjonis toimunud aruteludes on täiesti selgeks saanud see, et eelseisvatel kuudel peame jõupingutused koondama just nimelt tootmise edendamisele selleks, et ähm, reformida ning äh, ajakohastada oma tootmist, me peame hoolitsema selle eest, et tulevane ÜPP on äh, sihikindlam ja paindlikum. meil tuleb kasutusele võtta meetmed, mis ähm, aitavad meil ka kriisidega toime tulla ning mis mõjutavad niivõrd negatiivselt meie turge seega me kutsume komisjoni üles meid sellel teel toetama, me tahame, et äh, et me liiguksime selle kokkuleppeni, mida me loodame sõlmida nii kiiresti kui võimalik. kokkulepe, Marek, ma olen täiesti veendunud, et see kokkulepe äh, tuleb meie kõigile kasuks ning ma loodan, et ka tänane kohtumine annab äh, sellesse panuse, äh, tuues siia kokku siis põllumajanduse ja kodanikeühiskonna esindajad ma loodan, et tänased arutelud aitavad meil oma seisukohti lähendada ja muuta neid äh, ettepanekuid, mis on esitatud veelgi paremaks ning viia need kooskõlla äh, ma-, maailmas toimuvaga. ma olen täiesti kindel, et me suudame koostada äh, raporti, millest on meie talunikele, põllumajandustootjatele väga palju kasu ja palju kasu ka kõigile Euroopa kodanikele, aitäh! aitäh! härra De Castrole selle sissejuhatuse eest ja nüüd annaksin sõna volinikule, palun. Marek äh, Meks-. suur äh, tänu, Marek. suur tänu selle eest, et äh, Põllumajandusnõukogu tegi algatuse selle konverentsi korraldamiseks, mis on Euroopa Parlamendi Põllumajanduskomisjoni poolt korraldatud konverentsi jätkuks ning üheksateistkümnendal detsembril toimub komisjoni poolt korraldatud konverents, kuhu me kutsume ka teadlaste esindajaid, analüütikuid ning palume, et nad esitaks enda poolt see analüüsi meie reformikavale ning sellega me lõpetame kolme konverentsi tsükli, mille me käivitasime koos Nõukogu ja Euroopa Parlamendiga. ning ma kiiresti tahaksin nüüd tegeleda nende ettepanekute sisuga, et tõsta esile mõningaid olulisemaid elemente, mis ma äh, arvan, et, äh, millest ma arvan, et teie sõnavõtud samuti neid puudutavad. ning äh, praegune avat-, avalik arutelu on keskendunud väga paljus, väga paljus screening ule. ma sooviksin lihtsalt äh, mainida seda, et me võtame arvesse kõigi äh, jõupingutusi, me võtame arvesse kõiki neid jõupingutusi, mida Euroopa põllumajandus teeb juba aastaid äh, selle jaoks, et olla keskkonnasõbralikum ning kasutada ära hästi loodusressursse. tahaksin siiski meenutada seda, et eh, juba ka kaheksakümnendatest aastatest, seitsmekümnendast, kahekümnendast aastatest eh, lämmastikväetiste kasutamine Euroopas eh, on vähenenud kakskümmend viis protsenti. ning koos keskkonnale sõbralikuma põllumajanduspoliitikaga soovime me tõesti muuta kogu lähenemist põllumajandusele praktilises põllumajanduses ning ka sellest, kuidas põllumajandusse suhtutakse. sest usalduslik side selle vahel, mida teevad põllumehed ja see, kuidas eh, ühiskond neisse suhtub, on minu meelest väga oluline. see on ka tihedalt seotud meiepoolsete ettepanekutega. kuid konkurentsivõime, nagu Paulus seda ütles, Euroopa põllumajanduse konkurentsivõime eh, on seotud, seotud majandusküsimustega ning äh, siin on üks oluline ettepanek, millest on praeguse hetkeni väga vähe räägitud, mida mainiti esimest korda kaheteistkümnendal oktoobril. see puudutab äh, põllumajandustootjate turuorganisatsiooni. ma sooviksin meenutada, et äh, selleks, et me suudaks Euroopa põllumajandust konkurentsivõimet säilitada, peame ja suut- ja et meie põllumajandustootjad saaks edasi toota, tuleb otsetoetusi eh, säilitada ning neid tuleb tõhustada kahe tuhande kahekümnendaks aastaks loomulikult eh, me peame paremini eh, suutma otsetoetusi Eh, paremini, ehm, paremini eh, jaotada liikmesriikide vahel ning neid ka paremini jaotada liikmesriikidest ning siin on ehm, eh, oluline ka see, kuidas paremini suunata neid otsetoetusi ning samuti ka see, kui suur lagi neil toetustel on. siin on oluline ka turuküsimus, see see ei puuduta mitte ainult äh, riigivõime, see puudutab kõigi turu, põllumajandusturuga seotud, äh, äh, seotud isikuid. me oleme otsustanud ähm, avaliku riigipoolse sekkumise Äh, turgudele säilitada, juhul kui see vajalikuks osutub kõikides põllumajandussektorites, et garanteerida, et meil on tõeline turvavõrk, mida oleks võimalik kiiresti kasutusele võtta äh, erakorralistes olukordades. ning, äh, ning see turgudele sekkumine, see ei ole seotud ainult siis hinnamuutustega äh, turgudel, see on seotud äh, kõikide majandusprobleemidega, mis võivad tekkida, mis äh, võivad äh, ühte või teist majandusharu puudutada ning sellega seoses ma arvan, et see ettepanek teeb tõesti, tekitab tõesti olukorra, kus meil oleks turvavõrk olemas ning ma arvan, et komisjonil peaks olema tõesti võimalus oma ettepanekuga lõpuni minna, ma loodan, et parlament ja nõukogu mõtlevad samas suunas kui meie ning äh, konkurentsivõime jaoks on olulised teadusuuringud ja innovatsioon, kuid me kindlasti räägime sellest tulevikus, ma ei kavatse selle üle pikemalt keskenduda. ma sooviksin lihtsalt äh, rääkida veel sellest äh, turvavõrgust, mida ma mainisin, mis võtab arvesse erinevaid majandusolukordi, mis võivad puudutada erinevaid põllumajandussektoreid me oleme sellele turvavõrgule lisanud kriisireservi, mis praegusel hetkel ei ole seotud äh, otsetoetuste äh, eelarvega. see on siis kolm koma viis miljardit eurot kogu perioodi vältel ning äh, seda on võimalik kiireloomuliselt kasutusele võtta. lisaks sellele, et teises põllumajanduspoliitika sambas me pakume välja äh, Eh, kindlustusmehhanisme, mis võimaldaksid liikmesriikide ja põllumajandustootjatel eh, eh, kasuta-, luua nii-öelda ühisfonde, et luua selline kindlustussüsteem, mis oleks efektiivne, mis ei võtaks arvesse mitte ainult kliima mõju põllumajandustootmisele, vaid võtaks arvesse ka näiteks turu toimuvaid muutusi, näiteks ootamatuid hinnatõuse või langusi. ning sellega seoses on põllumeestel ka selline vahend, mis aitaks neile ära hoida ootamatuid majanduskahjusid. era, eriti on oluline praegustel aastatel, kus hinnad, hindade ootamatu tõus on Ehm, üsna tavaliseks saanud. ning äh, lisaks sellele on veel äh, põllumajandustootjate organisatsioonide küsimus oluline. kui me soovime efektiivset turgude haldamissüsteemi, äh, siis sellega ei peaks tegelema mitte avalik organisatsioonid, riigiorganisatsioonid, mis on bürokraatlikud, vaid peaks sellega tegelema ikkagi siiski põllumajandustootjate organisatsioonid ning eh, siin peaks eh, olema eh, võimalik siis laiendada need organisatsioonid kõikidele põllumajandussektoritele ja seda ühesõnaga kasutada olema seda organisatsiooni, mis eksisteerib praegusel hetkel ainult ainult äh, puuviljade äh, ja äh, aedviljade kasvatajatele, see peaks laienema kõikidele sektoritele ja seda peaks formaalselt tunnustama kõikides liikmesriikides. see puudutab siis põllumajandustootjate organisatsioone ja erinevaid sektoriüleseid organisatsioone. ning sellele me lisaksime ka äh, ka eh, kaasajastatud ehm, monopolide vastase eh, ehm, eh, võitlust efektiivsust. see peaks olema tugevdatud võitlus ja see peaks andma tõesti vahendid põllumajandustootjate organisatsioonidele, et nad saaks kollektiivselt tegutseda, et plaani, plaanida oma tootmist ja toodeti müügu ja see puudutab ka investeeringuid, mida me äh, siis äh, oleks võimalik äh, kollektiivselt hallata. selliste tootjate organisatsioonide loomine, seda peaks siis rahaliselt toetama nii algfaasis kui ka hiljem selleks, et tegevusplaane paika panna, investeerimispaik, plaane paika panna ning ma arvan, et tulevikus mida me, kui me turu haldamismehhanismis suudame paika panna, eh, ma arvan, et me toetame ka edasi tootjate organisatsiooni, kui eh, see tõestab ennast lähiaastatel. tootjate organisatsioonid eh, saavad tulevikus praktiliselt kõike teha, mida äh, vaja, äh, nad saavad tootmist planeerida, investeeringutega tegeleda ning ainult see asi, mida nad ei saa teha, on siis hind, hindu või kvoote äh, paika panna. kõik ülejäänud probleemid saab kollektiivselt lahendada ning ma arvan, et tootjate äh, olukord kindlasti tugevneb. Need olid siis need mõningad äh, olulised küsimused, mida tahtsin täna esile tõsta, me ei jõua täna kõikidest vahenditest rääkida, see vähemalt, mis puudutab otsetoetusi, see peaks aitama põllumajandustoetajatel nende konkurentsivõimet tõhustada, nende olukorda turul tugevdada, et põllumajandustootmine et Euroopa põllumajandustootjad oleks konkurentsivõimelisemad äh, Eh, nii Euroopas kui kogu maailmas. meil on vaja jätkusuutlematlikumat tootmist ja teiseks eh, peaks olema sellised vahendid, mis peaks aitama meie põllumajandustootjatel paremini toota äh, ja paremini kohandada eh, ühiskonna ja turu nõudmistele, nii et need olid need mõningad eh, mõtted, mida soovisin teiega jagada ja ma loodan, et teie oma sõnavõttudes eh, ka teete omapoolseid ettepanekuid, kuidas, selle kohta, kuidas põllumajandustootjate olukorda tugevdada ja parandada. Dziękuję bardzo, Dacjan, i bardzo proszę prezydenta Kopa. Suur tänu, volinik ja Gerd Sonnenlaiter, Kopa president, saab nüüd sõna. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender, sehr geehrter Herr Kommissar, mein härra president, komisjon, härra volinik, Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad. ma tahaksin tänada Poola eesistujat selle arutelu organiseerimise eest, see on meie jaoks väga olulise tähtsusega arutelu. ja Euroopas on äh, väga palju inimesi, kelle sissetulek põllumajandusest sõltub, nii et see on kõigi jaoks oluline teema. kui me vaatame inimeste vajadusi tule äh, järgmistel aastatel, siis äh, meie ees seisavad äh, mitmed äh, väljakutsed. Äh, vaja on tagada toidu tarnekindlus, samamoodi on ka toiduohutust vaja tagada, hoolimata muutuvatest põllumajanduslikest tingimustest ja kliimamuutustest. väljakutseks on samuti ka see, et põllumajandus peab tagama kasvu ja tööhõive kasvu Euroopa Liidus. kasv on väga tähtis, eriti just tänases kriisiolukorras on see tähtis ja seetõttu põllumajandussektoris äh, on hõivatud äh, nelikümmend äh, miljonit inimest kogu Euroopas G kahekümne tippkohtumistel, kus osalesid ka Euroopa Liidu liit-, liidrid ähm,, räägiti palju äh, tootlikkuse langusest ning jätkusuutlikust põllumajandusest. ja seetõttu on keskkonnasõbralikud äh, tootmispraktikad, mis on ka komisjoni ettepanekus sees, äh, väga olulised. seda mitte ainult sellepärast, et me ei ole keskkonnameetmete tugevdamise vastu, me ei saa ju kindlasti Mm, mööda vaadata kliimamuutustest ja seetõttu me tahame oma ressursse parendada ja kliimamuutuste, muutustega toime tulla. seda peavad tegema ka loomulikult teised sektorid ühiskonnas. Äh, tootmiskasv on väga oluline sellegipoolest, sest me peame äh, toiduainete tarnekindluse tagama ja ka kasvule panustama komisjon on silmas pidanud ka keskkonnasõbralikke tootmispraktikaid, aga majanduslikud aspektid on jäetud kahjuks kõr-, äh, kõrvale, seitse protsenti selle ettepaneku järgi tuleks kõrvale jätta. kas seda tootmispinda on üldse võimalik äh, ignoreerida sellisel juhul, kui G kakskümmend liidrid kutsuvad üles suuremale põllumajandustootmisele? Äh, kui me püüame toetada äh, mahetootmist ja biokütuste kasutamist, kas, kas siis on seitse protsenti põllumajanduslikust maast vaja kõrvale jätta? sellega koormatakse äh, erinevaid riike ning samuti mõjutab see põllumajandussektori äh, tööhõivet, tarbijad maksavad samas toodete eest kõrgemat hinda ning Äh, me võime äh, olla rohkem sõltuvad äh, toiduainete impordist. ja minu küsimus on, kas see on tõepoolest see, mida avalikkus ja valitsused tahavad? meie leiame, et põllumajandustootjad peavad kliimamuutuste tingimustes toimima nii, et selle mõjusid pehmendada Äh, ja see, need meetmed peavad ette nägema ka seda, et põllumajandussektor muutub tootlikumaks ja kasumlikumaks. Äh, meie eesmärk on jätkusuutlik keskkonnasõbralik kasv. härra volinik on rääkinud maksete legitimeerimisest, aga mina arvan, et äh, roheline kasv äh, Äh, saab toimida ka teisiti kui äh, komisjoni poolt keskkonnasõbralike praktikate all välja pakutu näol. kui me tahame tagada Euroopa Liidus äh, majanduse kasvu, kui me tahame jätkusuutlikkust ja me tahame ka sellesse panustada, siis mina leian, et avalikkus saab aru sellest, et Äh, toetusmaksed, äh, mis tulevad avaliku sektori mm, allikatest, on hea mõte. volinik ütles ka, et roheline kasv peab toimuma läbi teise samba. see on väga hea, et komisjon väga selgelt on öelnud, et Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend strateegia osa on ka maaelu arengumeetmed ja see jätkusuutliku kasvu tõepoolest tagab teine probleem, mis meil komisjoni tehtud ettepanekutega on, on see, me räägime siin äh, äh, keskkonnasõbralikest praktikatest, äh, me räägime nõuetele vastavusest ja kogu süsteem muutub tegelikult vähem läbipaistvaks. see tähendab ka ühtlasi, et põllumajandustootjad ja valitsused peavad rohkem vaeva nägema. kui reegleid ei lihtsust-, lihtsustata, siis äh, tuleb need kindlasti äh, üle vaadata. meie toetame mõtet, et otsemakseid tuleb vaadata äh, seoses aktiivsete põllumajandustootjatele. ma arvan, et liikmesriikidel peaks olema kindlasti paindlikkus defineerides, kes on aktiivne põllumajandustootja ja kes mitte. me ei ole selle vastu mitte ainult sellepärast, et äh, see suurendab äh, bürokraatiat, vaid kui põllumajandustootjaid hakatakse karistama äh, selle eest, et nad püüavad sektorit moderniseerida, mis puudutab oksema, otsemakseid, siis selle küsimusega peame me tegelema õigel viisil. meie arust äh, tuleks kõiki põllumajandustootjaid kohelda, kohelda võrdselt. Äh, silmas tuleb pidada mm, nende äh, olukorda ning konvergents riikide vahel saab olema keeruline, sellepärast et Äh, põllumajandustootjatel on vaja aega, et äh, kohanduda uue maksesüsteemi negatiivsete mõjudega. järk-järgult äh, tuleks need uued reeglid sisse viia läbi kogu perioodi, nelikümmend protsenti esimese aasta jooksul ei ole hea mõte, nii nagu komisjon on selle ette pannud. me oleme komisjoniga nõus selles osas, et liikmesriigid vajavad paindlikkust tootmiskohustusega seotud toetuste osas, vastasel juhul on neil mm, väga suur koorem. komisjoni ettepanek äh, ressursside jagamisest äh, erineva looduskaitse valdkondadesse äh, esimese ja teise samba all ei ole väga hea. mikspärast on kõik need asjad tehtud keerukamaks? kui me räägime äh, ebasoodsatest aladest ja sellest uuest äh, definitsioonist, äh, siis meie tegime siinkohal ka omad ettepanekud ja, ja see toobki mind selle juurde, millest ma tahtsin öelda, rääkida, see on siis maaelu arengu küsimused ja kuidas keskkonnasõbralikud praktikad maaelu arengut mõjutavad. meile valmistab muret see, kuidas kõik need põhimõtted hakkavad praktikas tööle teised, teiste ettepanekute äh, suhtes äh, sammastesse jagamiseks, sammastesse jagamise aspektist äh, me oleme nendega nõus. oluline on ka see, et innovatsiooniküsimustele keskendutaks rohkem. me loodame, et Euroopa innovatsioonipartnerlused aitavad paremini integreeritud süsteemile ja me loodame, et teadus- ja arendustegevus ka selles sektoris äh, töötab paremini. mis puudutab turu stabiilsust, siis äh, loomulikult on äh, tegemist väga olulise faktoriga, et tagada toiduainete tarnekindlust, me kindlasti ei taha vana turusüsteemi juurde tagasi pöörduda, aga meil on sellegipoolest vaja mehhanisme, mis kriisile väga kiiresti vastuse võiksid anda ning stabiliseeriti, stabiliseeriksid olukorda turgudel. me peame tagama, et kriisireservid, äh, mid-, millest komisjon räägib, äh, suudaksid seda tagada. ja tahaksin lõpetuseks tulla minu alguse mõtte juurde tagasi. meie põhiline väljakutse on tagada, et äh, põllumajandus tagab toiduainete tarnekindluse ja panustab majanduskasvule. meie usume, et komisjoni vastus nendele väljakutsetele võiks olla parem samas see on algus väga keerulisele äh, aruteluprotsessile ja ma arvan, et me ei saa rääkida ÜPP tulevikust, enne kui me teame, milleks on, milline on selle, selleks ette nähtud eelarve. ma arvan, et me saame koos teha küll selles suunas tööd, et äh, tuleviku ÜPP tagaks seda, et äh, Euroopa põllumajandus on düm-, dünaamiline, innovatiivne ja kasumlik sektor tegemist saab olema sektoriga, mis on paremini varustatud tegelemaks nende väljakutsetega, mis seisavad meie ees. ja kokkuvõtteks. ÜPP tähtsusest. kui Euroopa Liit tegutseks teistes valdkondades samas tõhusalt kui ÜPP-s, siis me ei oleks tänases kriisiolukorras, aitäh! aitäh. ja nüüd annan sõna Paolo Pruunile, kes on Kogesa president. aitäh, härra Savitski ning eh, tahaksin eh, tervitada ka härra De Castrot ja volinik Tšiolost eh, ning äh, kõiki parlamendisaadikuid ja külalisi, kes siin saalis istuvad. mina võtan sõna Kogesa nimel, tegemist on siis äh, Euroopa toiduistute tootjate nimel ning meil on liikmeid üle kolmekümne umbes seitse miljonit äh, põllumajandustootjat äh, kõige, kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides ähm, on meiega seotud. meid, äh, meile me oleme nõus komisjoni ettepanekute peamiste aspektidega, nagu volinik Tsiolas oma ettekandes ütles äh,, ei kavatseta kõigest rääkida, nii ei tee seda ka mina, mina keskendun nendele aspektidele, mis on seotud turgudega, teisisõnu ma kavatsen rääkida konkurentsist. see on väga oluline aspekt ning ma arvan, et me peame pöörama väga äh, palju tähelepanu konkurentsivõimele, me kõik peame silmas pidama seda, et äh, meie ettevõtted, meie ühistud äh, Äh, see, peavad konkureerima peavad konkureerima muude maailma äh, tootjatega, samas meil on kehtestatud väga palju standardid, näiteks keskkonna osas, toiduohutuse omas ja need standardid ei ole tingimata samad, mis väljaspool Euroopat ja seetõttu äh, on võib-olla nendel ettevõtetel, mis tegutsevad väljaspool Euroopat, tootmiskulud palju väiksemad. meil on vaja selliseid mehhanisme, mis äh, Äh, võimaldavad meie ettevõtetel tulevikus konkurentsivõimelised olla. loomulikult peame me silmas pidama ka äh, töökohtade aspekti. Äh, liiga tihti me kaotame selle silmist, sest me ainult mõtleme näiteks töökohtadele, kui me räägime autotööstusest aga kui me hakkame siin arve kokku lööma, siis põllumajandus ja toiduainete tööstus Äh, kaudselt või otseselt äh, annab tööd peaaegu igale kuuendale Euroopa Liidu kodanikule. seega põllumajanduse tuleviku säilitamine, põllumajandus- ja toidutööstuse tuleviku säilitamine äh, tähendaks ka seda, et me säilitaksime Euroopas väga palju töökohti. kõik on maininud vajadust toota rohkem, vajadust äh, kasvu järele. Äh, see on ka kooskõlas nende pro-, prognoosidega, mida Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon on koostanud. aga me peaksime silmas pidama äh, neid objektiivseid andmeid, mis meil on. on selge, et see kasv mis Euroopas aset leiab, on äh, vähem kui üks protsent aastas teatud sektorites. niisiis äh, me peame vaatama ka teadusuuringute ja innovatsiooni suunas, sest niimoodi saame toota ka rohkem. see on äärmiselt vajalik, ma ütleksin äh, lausa, et meil on kohustus sellele valdkonnale tähelepanu pöörata Äh, veel üks äh, aspekt, millele tahaksin teie tähelepanu juhtida ning mis äh, minu arvates on seotud konkurentsivõime küsimusega. selleks, et ettevõte saaks olla konkurentsivõimeline, peab ta nii-öelda toidutootmisahelas oma ülesannetega hästi toime tulema ning esimeseks lüliks selles ahelas on põllumajandus. kui me olukorrale pilgu peale heidame, siis me näeme, et äh, ainult äh, väga väike osa sellest väärtusest, mis toiduainete äh, ahelas, tootmisahelas luuakse, läheb põllumajandusse. ainult mõned sendid iga, iga teenitud euro pealt lähevad põllumajandustootjate taskusse me peame midagi tegema selle olukorra muutmiseks. härra Tajani, komisjoni asepresident, äh, tegeleb selle aspektiga. aga härra Tšolos äh, käis paar päeva tagasi Roomas ning täpselt nagu tema, nii usun ka mina, et ühtne põllumajanduspoliitika peab ka sellele väga olulisele aspektile tähelepanu äh, pöörama tasakaalu loomisele toiduainete tootmise ahelas ning äh, härra Dajani tegevus tegelikult hakkab juba teatud äh, vilju kandma. ma suhtun positiivselt sellesse, mida põllumajanduspoliitika reformi raames plaanitakse. näiteks äh, ka neid tootjate ühendustele suunatud äh, vahendeid, ma arvan, et asjad liiguvad õiges suunas, aga me peame äh, pöörama väga palju tähelepanu äh, nende tootjate ühenduste iseloomule. ma ma arvan, et tegu peab olema tõeliste tootjate ühendustega. komisjon tõi ühe näite, mis mulle väga meeldis ja ma tõepoolest loodan, et me selliste asjadega arvestame äh, oma arutelu käigus. Äh, komisjoni esindaja rääkis äh, puu- ja köögivilja mudelist ja sellest, et seda tuleks laiendada ka teistele sektoritele ja tootjate ühendustele nendes sektorites sellepärast, et just nimelt tootjate ühendused vastutavad siis toodetud, toodete turustamise eest. ning äh, kui me laiendame seda mudelit ka teiste, teistele sektoritele, siis me peaksime pöörama väga suurt tähelepanu sellele rollile, mida äh, Äh, tootjate ühendused märgi, mängivad. meie oma organisatsioonis usume, et äh, need tootjate ühendused võiksid selliste ühistute vormi võtta ja isegi kui, kui neid ühistuid ei ole, oluline on see, et tegemist peaks olema tõeliste e-, ettevõtetega siiski. enne kui ma oma sõnavõtu lõpetaksin, tahaksin viidata äh, kriisi ohjamise vahenditele mis äh, minu arvates äh, on äh, samuti muutunud selle teema juures väga oluliseks. siin mainiti kriiside ohjamise vahendeid, ma arvan, et tuleviku põllumajandus ei ole üldsegi sarnane varasemate aegade põllumaja, põllumajandusele kriise äh, hakkab tuge-, juhtuma üha sagedamini, olgu need siis tingitud kliimamuutustest või millestki muust. väga oluline on see, et äh, taluni-, äh, et põllumajandustootjad ei kaotaks oma sissetulekut. me peame olema väga, väga ettevaatlikud ja, ja tähelepanelikud nende kriisi ohjamise meetmete suhtes, sest need on põllumajandustootjate tuleviku seisukohalt väga oluliselt. ma räägin siin Äh, tulevikust, ma näen, et siin on olemas nõukogu esindajad, äh, põllumajanduskomisjonide esindajad parlamendist ja ka volinik on kohal ning äh, ma tahaksin teie kõigi tähelepanu juhtida veel ühele kriisi ohjamise aspektile meil on äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta osas veel probleeme täiendavate rahaliste vahendite eraldamisega äh, puuvilja ja köögivilja tootjate ühendustele, et nad suudaksid kriisiga toime tulla. Äh, parlament ja nõukogu on seda teemat omavahel juba arutanud, aga mingit lõplikku vastust meil ikkagi ei ole, kui suurtest summadest siis jutt käib. mina vähemalt ei ole aru saanud, kui suurtest summadest räägitakse. ning viimane asi, mis mul öelda on ja ma loodan, et ma jään oma kõneaja piiresse. ma tõesti loodan, et asjad hakkavad liikuma, meil on juba toimunud äh, kaks kohtumist äh, kõigi kolme institutsiooni vahel ja sotsiaalpartnerid on samuti nendel kohtumistel kohal olnud. Äh, volinik juba ütles meile, et üheksateistkümnendal detsembril toimub veel üks kohtumine, millega see kohtumiste tsükkel institutsioonide vahel lõpule jõuab ma usun, et me kõik teame, mis punktis me praegu oleme, me teame ka, et aeg on küps. nagu me äh, kuulsime eile härra De Castro korraldatud üritusel, praegu on aeg küps selleks, et äh, hakata oma seisukohti lähendama seega ma leian, et sellised üritused nagu tänane on kasulikud, nad aitavad meil mõista, millised on meie seisukohad ning aitavad meil leida teed lahendusele, eh, mida me nendelt kohtumistelt ju ootamegi, aitäh! aitäh, Paolo! sa viitasid väga palju tulevikule ma olen kindel, et eriti noored põllumajandustootjad on tuleviku pärast väga mures ja sellepärast annangi Joris Päkkele eh, eh, sõna, tema esindab siis noori põllumajandustootjaid. suur aitäh, härra de Castro, härra volinik, eh, parlamendiliikmed, head kolleegid! ma tahaksin väljendada oma tänulikkust äh, eesistujale, sellepärast et äh, kutsusite kokku selle tänase konverentsi ja mul on hea meel täna esindada ühte koma kaheksat miljonit äh, noort talupidajat, keda meie nõukogu siis esindab. arvestades tuleviku väljakutseid, on, leiame me, et on vaja tugevat ÜPP-d, aga selleks, et neid ambitsioone täita ja väljakutseid vastustada, on meil vaja ka ambitsioonikat eelarvet. põllumajandustootmine põhineb pikaajalistel investeeringutel, mitte ainult varadel, aga ka inimressursil. mis puudutab inimressurssi, siis see on suur väljakats-, väljakutse ja võimalik oht äh, Euroopa põllumajanduse jaoks, sellepärast et äh, noored inimesed ei sisene sellesse sektorisse, me näeme äh, ühiskondade vananemist ja linnastumist. täna on Euroopa põllumajandus äh, kriisis vanuse mõttes ja see on ainult jäämäe veepealne osa. põllumajandus tähendab tuleviku investeerimist, investeerimist ja ÜPP peab ka investeerima tuleviku talupidajatesse. tegutseda tuleb kohe seetõttu me toetame äh, komisjoni ettepanekut äh, tõsta esile nii esimeses kui teises sambas äh, noori põllumajandustootjaid. esimeses sambas toetame me esimese viie aasta jooksul noorte talupidajate lisatoetusi esimese viie aasta jooksul, see aitab ka hinnakõikumiste vastu turul aga me tahaksime, et need meetmed oleksid äh, suurem, äh, suuremad ja et nad oleksid kohustuslikud kõikide liikmesriikide jaoks ning et minimaalselt kaks protsenti äh, siseriiklikust finantseerimisest kasutataks selle meetme jaoks liikmesriikide tasandil on samuti vaja rohkem ka paindlikkust, et noorte talupidajate vajadusi Eh, tagada. kahe tuhande esimese, esimene aasta on kahe tuhande neljateistkümnendast aastast edasi eh, toetuste taotlemise eh, aeg ja see ei tohiks kindlasti takistada taotlusi noortelt talupidajatelt tulevikus. kahe tuhande neljateistkümnendast aastast alates peab olema võimalik uutele noortele, uutel noortel talupidajatel toetust toetusi taotleda. teises äh, sambas tervitame me ka eelistatavat kaasfinantseerimist äh, selleks, et sisseseadmistasu seitsmekümne tuhandele eurole äh, viia, nii toetame noori talupidajaid, kes kogu Euroopas alustavad meil on väga vaja põlvkonnavahetust Euroopa põllumajanduses, samas on vaja ka jätkusuutlikku põllumajandustootmist. Äh, me toetame keskkonnasõbralikumat esimest sammast, aga tahame rõhutada seda, et põllumajandussektor on Euroopa äh, majanduse kõige rohelisem sektor. Äh, selleks, et põllumajandustootjad sellele eesmärgile pühenduksid ning et saavutaksime maksimaalse tulemuse, peab keskkonnasõbralikute praktikate rakendamine vabatahtlik. Need ettepanekud mis on tehtud, ei äh, vasta tänastele majanduslikele ja keskkonna väljakutsetele ning ka Euroopa äh, põllumajanduse mitmetahulisusele. seetõttu pakume me välja mitmed äh, meetmed selleks, et kliimamuutustega võidelda, et tagada elurikkus, et suurendada tootlikkust. Nende meetmete manual peaks sisaldama ka vee ja pinnase olukorra parandamist, äh, tootmise tõhustamist, äh, viljavaheldust äh, ja püsikarjamaid tõuaretajatele. Need meetmed tagaksid rohkem paindlikkust ning sobiksid ka Euroopa liikmesriikide kontekstidega. ma tahaksin rõhutada, et ükskõik, milline keskkonnasõbralike tootmise äh, seatud protsent äh, on, äh, ei ole meie huvides, sest mitmes kohas tähendab see seda, et põllumajanduslik maa lükatakse kõrvale ja see kindlasti toidu tootmisele kasuks ei tule. mis puudutab turu juhtimismeetmeid, siis me arutame endiselt, et leida ühine positsioon äh, aga kindlasti on vaja kasumlikku põllumajandussektorit ja see peaks olema meie mm, lähtealuseks. lõpetuseks tahaksin ma kutsuda üles ÜPP reformis üle võtma meetmeid, mis tagavad generatsioonivahetust, põllumajandust ja suur aitäh teile tähelepanu eest! Dziękuję bardzo. I teraz bardzo proszę. Suur tänu ning nüüd ma eh, sooviksin arust, alustada arutelusid ning eh, kui me oleme nüüd piisavalt eh, distsiplineeritud oma kõneajast üle ei lähe või ei lähegi üle nelja minuti, siis saavad enamus sõnasaajad ka võivad meiega rääkida ja kõigepealt saab sõna kolleeg Sandus. ministru. suur tänu kõigepealt ma sooviksin äh, väljendada oma äh, fraktsiooni sügavat lugupidamist teie pühendumuse äh, eest ning sa, tahaksin tänada ka seda, et selle eest, et Poola eesistumine on nii lähedastes suhetes Euroopa Parlamendiga. volinik samuti külastab väga tihedalt Euroopa Parlamenti ning ma olen täiesti kindel, et selline mõttevahetus, nagu meil täna siin on, on väga oluline faktor, et äh, äh, selles, et äh, meie töö jõuaks positiivse lõpuni. mina kui sotsialistide koordinaator, minul on väga selged seisukohad äh, ÜPP reformi kohta me alustasime seda protsessi kaks aastat tagasi, koostasime siis ka dokumendi selle kohta. meil on väga hea meel näha, et äh, väga paljud mõtted, mis selles dokumendis väljendati, on komisjoni äh, dokumendis äh, ka arvesse võtud, võetud, teised ideed jällegi jäid välja, kuid loodetavasti läbirääkimiste käigus suudame ka need sisse viia ma ei ole siin eh, praegu selleks, et omaenda arvamust avaldada, vaid ma olen siin kui raportöör ja ma tuun, tahan hea meelega ära kuulata kõik need ettepanekud ja ka kriitika, mis võiks eh, olla huvitavad ja mille ma võiks oma raportisse lisada ning eh, ma tahaksin nüüd rääkida paarist küsimusest nimelt ma sooviksin öelda, et praegusel ajahetkel pärast kaheteistkümnendat oktoobrit äh, on äh, volinikku väga ebaõiglaselt kritiseeritud ja ka kogu Euroopa Komisjoni ning on esile tõstetud nõrgemaid ja äh, halvemaid aspekte tema tööst. me oleme kõrvale jätnud äh, positiivse. sellel ettepanekul on väga palju positiivseid aspekte. kindlasti on arenguruumi küll veel, kuid me sooviksime muidugi keskenduda neile aspektidele, mida oleks võimalik veel parandada. ning ma tahaksin esitada ka esialgse küsimuse. ma ei oodanud, et eh, komisjon otse eh, eh, maksete juurde lisab midagi liikmesriikide kohta, lisas kaks ja lisas kolm öeldu võib tekitada nii-öelda sõja või võistluse erinevate ümbrike vahel, ehk siis kes saab parima ümbriku. ma Äh, sooviks teada, millised kriteeriumid äh, on enne, kui, enne kui igale liikmesriigile tema ümbrik äh, määratakse, nagu seda minevikus tehti. ning nüüd teine põhimõtteline probleem, see on eelarve. loomulikult see on paralleelne kogu Euroopa Liidu eelarve küsimustega, väga raske on mingisuguseid edusamme selles valdkonnas ette näha ning äh, nüüd veel greening ehk äh, rohelisem põllumajandus, see on äh, väga oluline küsimus, me oleme põhimõtteliselt kõik sellega nõus, ÜPP on lahutamatu osa meie põllumajandusest, kuid mõned komisjoni ettepanekud on pisut segased, me peame selle valdkonna tähtsusest kõik aru saama sest äh, äh, greening on väga oluline sammas meie uues äh, põllumajanduspoliitikas. ma sooviksin, et me leiaksime pisut parema lahenduse kui see, mille komisjon välja pakkus, mis tagab keskkonna garantiid, kui teisest küljest ka konkurentsivõime ning komisjon võiks selles valdkonnas oma ettepanekud esitada, aitäh. suur tänu ja järgmisena see Michel Dantin sõna. aitäh, härra juhataja. mina ko-, äh, töötasin Euroopa äh, Parlamendi ühtse turukorralduse, raporti ühtse turukorralduse kohta ning ma sooviksin äh, tervitada voliniku poolt ja komisjoni poolt tehtud tööd. Nad eh, pakuvad tõesti uusi organiseerumisvõimalusi. ja see tähendab siis seda, et põllumajandustootjate organisatsioonidel on nii-öelda uus legitiimsus. ma arvan, et praeguse arutelu keskmeks eh, on äh, see, et äh, milleks, mille nimel me tegutseme. sest äh, põhimõtteliselt ei piisa ainult sellest, kui põllumajandustootjad ümber organiseeruvad, vaid oleks vaja, et tootjad saaks tõepoolest ka mängida tõelist rolli turul. siin on öeldud, et nad ei saa hindu kehtestada, kuid näiteks kui äh, kooperatiiv ei saa omapoolset äh, hinda välja pakkuda, siis pole tema tegevusel enam mingisugust mõtet, nii et me peame siis ka asjale pisut intelligentsemalt lähenema. ning äh, nüüd, mis puudutab õiguslikke küsimusi, siis me peame mõtlema selle peale, kuidas me lep-, aluslepingu sada üks artiklit ümber vaataks Äh, ning äh, see puudutab eriti muidugi otsetoetusküsimusi ning äh, kuidas anda nii-öelda uus võim tootjate organisatsioonidele. see dokument, mille me praegusel hetkel saime, see peaks olema nii-öelda aluseks meie edasele tegevu-, edasisele tegevusele. üheksakümne viiendal aastal oli käive kogu põllumajandussektoris eh, oli see umbes nelisada, nelisada kaheksakümmend miljardit eurot. kahe tuhande kaheksandal aastal oli aga eh, see kõigest kakskümmend viis protsenti eh, meie majandustegevusest ja peab ütlema, et vahepealsest majanduskasvust oli kasu kõigile, välja arvatud põllumajandustootjatele me eh, võime eh, esimesse ja teise sambasse panna nii palju riigi raha, kui vähegi tahame, kuid kokkuvõttes ei aita see mitte kedagi. ma olen igatahes avatud eh, kõigile ettepanekutele ja olen valmis tegema koostööd volinikuga, kõigi teistega, kes selleks soovi üles näitavad. suur tänu. ja nüüd saab sõna raportöör Albertas Danke, Herr Vorsitzender, Herr Präsident, Herr Präsident, Herr Kommissar. aitäh, esimees, esimees, äh, volinik, äh, kolleegid, eksperdid. ka mina sooviksin tänada volinik Tšiolast selle suurepärase töö eest, mida ta on teinud äh, ma arvan, et äh, volinikul tekivad probleemid siis, kui te äh, üritate seda, mida te siia paberile kirja olete pannud, äh, konkreetsete põllumajanduslike majapidamiste peal rakendada. ma arvan, et meil on vaja probleemidele lahendusi ja siin räägiti sellest seitsme protsendi reeglist, siis te ütlesite, et et mõne varasema põllumajanduspoliitika aspektid jäävad alles, aga, aga kui ma vaatan seda, mis minu oma koduriigis on toimunud näiteks tuhande üheksasaja seitsmekümnendatel aastatel, mõned äh, küsimused olid kohalike omavalitsuste pädevuses ja sellel ajal näiteks kümme protsenti protsenti äh, Äh, pakkusid kümme protsenti, nii et, et, et, et miks nüüd siis see seitse protsenti? nii et, et äh, võib-olla äh, mulle, mulle tundub, et asjad niimoodi, nagu te praegu olete välja pakkunud, ei hakka toimima, teil tuleb leida teist, teistsugune lahendus ja äh, põllumajandustootjad, kelle, kellel on väiksemad põllumaad, neil võivad tekkida probleemid, nii et, et kui te vaatate neid arve äh,, Äh, siis äh, tuleb neil hakata maksma võib-olla hektarite eest, mida neil tegelikult ei ole, neil tuleb võib-olla maksta selle eest sada eurot. Äh, loomulikult, kui saadakse kakssada kaheksakümmend eurot kasumit selle hektari pealt, siis siis võib-olla nad tõesti saavad kolm koma viis protsenti raha kõrvale panna. meil on sellistele probleemidele vaja leida lahendus ning ma Äh, arvan, et kui on olemas mingi piirkond, kus seda seitse, kus seda seitset protsenti saab juba rakendada, siis võib ju ka sealsed põllumajandustootjad sellest kohustusest vabastada. samuti oleks, ähm, sellele võiks mõelda. nüüd teine küsimus, millel tahaksin peatuda, äh, on Äh, näiteks on äh, see, et me peame arvestama sellega, et inimesed äh, tegelevad põllumajandusega erinevates tingimustes, näiteks mägedes, kus maastik on künklik ja näiteks seal on põllumaad suhteliselt väikesed. kuidas nad oma tootmist muudavad näiteks seal kõrgel mägedes? seal ei ole ju võimalik teravilja kasvatada näiteks. nii et, et need, need äh, ettepanekud, mida teie olete teinud, ei lähe kohe mitte veel üks asi, millest ma tahaksin räägata, rääkida, kui te vaatate nendest, neid arvutusi, mis on tehtud Prantsusmaad, Saksamaad, äh, nõndanimetatud ebasoodsus olu-, olema, olukorras olevaid piirkondi Äh, siis mulle tundub, et siin on arvestustega jällegi midagi viltu, me peame siin leidma teised lahendused ning ma tahaksin samuti äh, öelda, et äh, nendes riikides, kus väga palju käib teise samba alla, näiteks Bulgaaria, miks ainult viis protsenti kantakse teisest sambast üle esimesesse sambasse, kas seda ei võiks, ei võiks olla kümme protsenti või viisteist protsenti? sellepärast, et need äh, Äh, siin äh, tuleb kasutada kaasrahastamist. niisiis, ma arvan, et järgmise paari kuu jooksul meil on veel aega selleks, et äh, need asjad selgeks rääkida. ma arvan, et meil on võimalik leida lahendusi, mida saab ka praktikasse rakendada. seda me oleme üritanud teha siin parlamendis ja seda oleme üritanud ka teha nõukoguga läbi rääkides. ma loodan, et me leiame need lahendused aga me ei tohiks põllumajandustootjatele pakkuda siin selliseid ettepanekuid, mida tegelikult ellu ei saa rakendada. tahaksin tänada härra Savitskit selle ürituse korraldamise eest, et me tõesti saame siia tulla ja neid teemasid arutada. aitäh! ja nüüd annan sõna Taani põllu, äh, põllumajandustootjate nõukogu esindajale taler på vegne af Landbrug og Fødevare, der repræsenterer... Suur tänu. Ma esindan Taani asso... Põllumajandustoodete Assotsiatsiooni esindaja ning me, me esindame umbes kahtekümmend äh, alaorganisatsiooni. ÜPP äh, oluline osa on tootlikkus küsimus. me näeme, et praegusel hetkel äh, tarbimine kogu maailmas kasvab nii Euroopas kui Ameerika Ühendriikides ning see tähendab seda, et me peame paremini kasutama ära olemasolevaid ressursse, see tähendab seda, et ÜPP peab keskenduma eh, kasvule. Eh, eh, peame tootma rohkem ja kasutama paremini ära olemasolevaid vahendeid. me, kui me soovime olla konkurentsivõimelised, me, me peame mõtlema selle peale, kuidas tulevikus säilitada Euroopas põllumajanduspoliitikat. me peame vastu astuma, eh, eh, me peame vastu astuma probleemidele Euroopas, selle asemel, et ainult mõelda selle peale, kuidas rohkem eksportida kolmandatesse riikidesse. põllumeestel ei ole vaja, põllumeestel ei ole vaja mitte ainult toota, vaid neil peavad olema ka ligipääs erinevatele vahenditele, neil peab olema võimalus ka töökohti juurde tekitada. E, me, meil on vaja selline, meil on vaja sellist põllumajandustootmist, mis tagaks majanduskasvu ja äh, tooks juurde töökohti. meil on vaja suuremat toetust praegu äh, praegu võetakse arvesse tootlik, tootmismahtu, tootmispindala äh, ja nii edasi siin on olulised, äh, muidugi tööhõive on oluline, majanduskasv on oluline, äh, meil on väga suured väljakutsed, äh, me peame parandama konkurentsivõimet, me peame olema ka jätkusuutlikud, me peame arvestama olemasolevaid loodus, loodusressursse, eelarve küsimusi ja nii edasi, ÜPP peab olema võimalus kogu põllumajandussektorit paremini toetada. komisjoni ettepanek on nii radikaalne, et see peab tekitama meie toot tootjatele väga palju probleeme, nagu toetus, et süsteem ümber eh, vaadatakse, üle vaadatakse, siis see võib tekitada põllumajandustootjatele ainult rohkem tööd juurde, see tähendab ka seda, et, et ka ministeeriumides tekib tööd juurde. aitäh, Claudia. ja nüüd eh, Hispaania esindaja tervist! kõigepealt ma sooviksin tänada Poola eh, eesistujat, mis, mis on korraldanud selle kohtumise ja samuti tänan ka Euroopa Parlamenti, kes meid eh, siia koosolekule kutsus. meie, mina esitan nelja tuhandet kooperatiivi Hispaanias eh, ning me tooda-, meie, meie tootjad toodavad kõige rohkem veini, oliiviõli, Eh, puu- ja köögivilja, samuti eh, piimatootjaid ja lihatootjaid on meie seas. ning eh, meie käive on kakskümmend miljon, kakskümmend miljardit eurot ning meiega on seotud umbes miljon põllumajandustootjat, kes esindavad umbes viiskümmend protsenti lõpptootmisest. Lõp ma ei hakka siin rääkima neist positiivsetest aspektidest, mis on komisjoni eh, ettepanekus eh, välja tuua, neid on ka üsnagi mitu, kuid ma tahaksin rääkida olulisest küsimusest, nimelt eh, see puudutab toiduaineahelat. me oleme komisjoniga nõus, et üks meie esimesi eesmärke on suurendada põllumajandustootjate osalust selles ahelas kuid me leiame, et komisjoni ettepanekud ei ole eesmärkidega kooskõlas. näiteks komisjon ütleb, et laiendatakse tootjaorganisatsioonide tunnustamist kõikides äh, faasides. praegu olemasolev äh, õigusraamistik juba võimaldab seda, nii et see tegelikult ei tähenda mitte mingisugust uut ettepanekut sellepärast, et praegusel hetkel olemasolev direktiiv äh, juba võimaldab liikmesriikidel teha Eh, nüüd eh, normatiivide eh, laiendamine, see on tõesti uus, see on positiivne ning ma arvan, et selles osas tuleb tõesti edasi liikuda, kuid ma arvan, et me peame siiski mõtlema selle peale, kuidas rohkem tunnistada tootjaorganisatsioonide tunnist-, tunnustamise kohta praegusel hetkel miinimumtingimustest ei räägita, ei öelda äh, midagi selle kohta, kas neil peavad olema inimvahendid, tehnilised vahendid selleks, et oma eesmärke saavutada. see tähendab siis seda, et praegusel hetkel komisjoni ettepanekuga äh, piisab kahest tootjast, äh, ühest kabinetist ja ühest arvutist, et organisatsiooni nii-öelda avada. meil on vaja siiski mingisugused tingimused seada ja, ja see peaks ole, tähendama tõesti seda, et äh, on äh, põllumajandustootjad, kes äh, toodavad, kes müüvad oma tooteid edasi ning need põllumajandustootjad, kes, kellel on olemas, kellel on inimvahendid, kellel on tehnilised vahendid, nemad võivad tegeleda pakkumiste, hinnapakkumistega äh, Äh, ja nii edasi, nii et äh, see komisjoni ettepanek artiklis sada kuus, äh, see ei paranda kuidagi olemasolevat ähm,, kuidagi me ei saa kuidagi pakkumisega, põllumajanduspakkumisega tegeleda, me ei saa kuidagi hinda mõjutada äh, ning äh, äh, minu meelest nii nõukogu kui parlament äh, teevad palju parema pakkumise kui komisjon selles osas, nii et ma paluksin, et komisjon oma artiklis sada kuus tõesti parandaks oma pakkumist, samuti tekitab meis muret artikkel sada kakskümmend viis bis ja ja sada kakskümmend viis B ja C see puudutab eh, eh, puuvilja ja köögivilja, miks eh, põhidokumendist need küsimused välja jäeti? teistes sektorites on väga spetsiifilised küsimused välja toodud, miks on siis need kaks olulist valdkonda välja jäetud? komisjoni teenistused öeldakse, et delegeeritud õigusaktide abil kindlasti seda sektorit samuti Eh, selle sektoriga samuti tegeletakse edasi, aga minu meelest peaks olema põhidokumendis. ning eh, nüüd kaping, eh, meil Hispaanias tegeleb toetuse saamisega kooperatiiv, kuid kooperatiivi kuulub kuus tuhat põllumajandustootjat. minu meelest Eh, minu meelest peaks olema kooperatiivil õigus toetus vastu võtta, kes eh, jagab selle toetuse laiali, see tõesti lihtsustab ju kogu seda bürokraatlikku koormat, mis muidu põllumajandustootjatele otse langeb. Dziękuję bardzo i bardzo proszę przedstawiciela Via Campesina. Suur tänu. ja nüüd härra Antso Sanchez, palun. Bonjour tere! mina äh, olen Via Campesina esindaja, härra Sanchez pidi kahjuks Hispaaniasse tagasi minema. Äh, Via Campesina eksisteerib Euroopas kaheksateistkümnes riigis ja ma sooviksin kõigepealt äh, esitada omapoolse avalduse. härra Savitski, härra Castro, me oleme väga hämmeldunud sellest, kuidas praegune arutelu korraldatud on ning äh, ka selle üle, äh, kuidas äh, seda esitati, seda esitati sektoriaalse, sektoripõhiste tootjate ja vaba, vabaühenduste esindajate kohtumisena, kuid siin esinesid ainult sellised organisatsioonid, kes sugugi mitte ei esinda kõiki Euroopa põllumajandustootjaid Äh, ja äh, Põllumajandusnõukogu äh, on meiega ühenduses olnud juba viimased kakskümmend aastat. minu meelest on praegu tõsine ta-, löök demokraatia sellele, et väikesed organisatsioonid ei saa sugugi nii palju sõna kui suurte organisatsioonide esindajad. see meenutab meile tõesti halvemaid aegu kahekümnendal sajandil. Euroopa Komisjon äh, avas möödunud aastal arutelu ÜPP kohta eh, kogu kodanikuühiskonnaga, meil oli selle üle väga hea meel. tõepoolest, arutelu peab olema avatud, seda ei tohi sulgeda kellegi jaoks, me palume, et Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjon ja järgmine eh, Euroopa Liidu eesistuja eh, korraldaks kohtumisi, mis oleks pluralistlikud ja mis esindaks ka meie ühiskonna pluralismi täna pärastlõunal on mul kahju öelda, nii minu isikliku eetika kui minu ametiühingu eetika nõuab, et ma lahkuks äh, saalist, sest demokraatia on püha. ma esitan teile oma ettepanekud kirjalikult ja ma äh, kutsun üles neid, kes soovivad siia saali jääda, et äh, nad tutvuks selle dokumendiga. tänan tähelepanu eest! Dziękuję za tą wspaniałą demonstrację niezależności. Suur tänu selle sõltumatuse demonstratsiooni eest. aga ma leian, et meil kõigil on vabadus äh, korraldada Euroopa debatte ÜPP äh, üle ja kõik organisatsioonid võivad seda teha ja ma julgustan teid seda tegemaks äh, Teie deklaratsioonid ja väljaütlemised võetakse arvesse ja nüüd annan sõna Rootsi esindajale, härra Holmström, palun. suur aitäh, härra juhataja, härra volinik, parlamendiliikmed. Rootsi talupidajate ühendus esindab sada kakskümmend seitse tuhat, tuhandet esindajat ja LRF-i alla kuuluvat üheksa protsenti kogu Rootsi SKT tootjatest. LRF panustab Euroopa konkurentsivõimelisele põllumajandusele ja see peaks toetama eetilisel ja jätkusuutlikul meetodil aktiivset põllumajandustootmist. El-, meie organisatsioon Äh, tunnustab seda, et ÜPP näeb, et äh, jätkusuutlik toidu tootmine on äh, Euroopa tuleviku jaoks vajalik. me toetame komisjoni ambitsioone selles, et ÜPP muuta jätkusuutlikumaks. kuigi LRF toetab ja saab aru üldiselt, üldisest keskkonnasõbralikust äh, tootmispraktikate vajadusest, siis sellegipoolest on väga raske leida praktikaid, mis oleksid äh, sobivad kõikide liikmesriikide jaoks. näiteks äh, viljavaheldus Põhja-Euroopas seab sisse rohkem bürokraatiat ning sel ei ole keskkonnale niivõrd keskkonnasõbralik mõju LRF usub samuti, et kuna endiselt on võimalik hoida kogu põllumajandusmaa söödis, siis äh, keskkonnasõbralikud praktikad ei toeta aktiivset äh, äh, põllumajandustootmist ja meie tahaksime samamoodi seda muuta. LRF näeks hea meelega rohelisemaks muutmist moel, kuidas talupidajad teatud skeemide läbi saaksid automaatselt ka heakskiidu keskkonnasõbralike praktikate eest. LRF-i arvates on see hea äh, nii äh, rohelise dimensiooni kasvatamiseks kui aktiivse põllumaa äh, mm, pidamise toetamiseks, aitäh! suur tänu! edasi saab sõna härra Rutšiškovski. suur tänu, äh, suur tänu selle arutelu korraldamise eest. mul on hea meel, et saame Euroopa Komisjoni ettepanekute üle äh, siin otse arutada. Need ettepanekud, mida härra volinik esitles, ei ole kindlasti need, mida me ootasime. komisjon on pannud äh, eesmärgid, aga need ei ole ÜPP äh, pika äh, ja la-, ja laialdase reformi aluseks. me tahtsime sellist reformi, mille eesmärk oli tagada õiglast konkurentsi Euroopa põllumajandustootjatele, see pidi lihtsustama reegleid, tagama rohkem läbipaistvust ja vähendama bürokraatiat. aga see, mida me täna näeme, komisjoni ettepanekutes keskendub äh, peamiselt äh, suurtele toetuse saajatele, parandab nende olukorda ning see kõik käib äh, väiketalupidajate arvelt, eriti mis puudutab ähm, makseid. Euroopa Komisjon annab siirdeperioodi otsemaksetele. see on suur arusaamatus ähm, meie vaatenurgast ning see moonutab konkurentsi äh, Euroopa mm, ühisturul. me ei toeta sellist äh, ebavõrgs, ebavõrdse konkurentsi meetmeid, äh, mis on suunatud Poola põllumajandustootjate vastu aga ma ilmselt räägin kõikide uute liikmesriikide poolt, millest mõned on veelgi halvemas olukorras kui vanad viisteist liikmesriiki. nii et minu arust peaks kindlasti mõned meetmed ümber vaatama. me saame siis teada, kui palju täpselt on eelarvelisi vahendeid ning need tuleb jagada õiglaselt ümber. tuletagem endale meelde, et põllumajanduspoliitika eelarve seadis, seati sisse ja pandi paika vanade põhimõtete järgi. aga nüüd on meil äh, rohkem liikmesriike, aga sama eelarve, see on täiesti vastuvõtmatu, et eelarve suurus on jäänud samaks ja samas on suur nõudlus uute lahenduste järele kuidas me saame õiglast äh, kohtlemist garanteerida ja õiglast konkurentsi garanteerida sellistes tingimustes. meil peaks olema kindlasti, me peaksime tegema lõpu ajaloolistele mm, maksete jaotumistele. kui me tahame solidaarsusel põhinevat Euroopat, siis on vaja toetada õiglast kohtlemist. ja ma ei taha, et meid koheldaks kui kedagi, kes nõuab liiga palju. Äh, kindlasti ei ole asi üldse selles. Äh, Poola äh, põllumajandustootjad tunnevad, et meid jäetakse kõrvale. ja see loomulikult teeb meile ja meie häält peaks kuulda võetama. palun arutage neid uusi võimalikke lahendusi kindlasti ei ole siin ette pandud üldse neid muutusi, mida meie ootasime ja seetõttu on meil ebavõrdsete konkurentsitingimustes väga raske siin nõustuda. täna me räägime väga sügavast kriisist, meie põllumajandus on aina ebaõiglasem eh, ja kui me ebavõrdselt inimesi kohtleme, siis kriis süveneb ja härra volinik, meil on endiselt praegu aega, nii et kutsun teid üles eh, kindlasti oma ettepanekud ümber mõtlema. Eh, ning ka eelarvevolinik peaks kindlasti need ettepanekud üle vaatama, kuna uued liikmesriigid ei ole nõus selliste ähmaste lubadustega, mis puudutavad ÜPP tulevikku, me oleme valmis läbi rääkima, jah, aga meil on vaja teistsuguseid muudatusi ja, ja põhimõtteid, aitäh! suur tänu! ja nüüd ma annan sõna Iiri äh, ühistule. Ikos, palun! suur aitäh! Äh, mul on hea meel, et ma saan rääkida sellel olulisel foorumil. minu nimi on Connor Mulvill ja ma olen äh, Iiri tootmisühes, ühistu äh, esi-, esindaja. selleks, et teha lühidalt, tahan keskenduda viiele punktile. kõigepealt ühistute positsioon. meie arvame, et uus ÜPP peaks toetama tar-, tootjate ühistuid sellepärast, et ühistud on Euroopas alati olnud hüveks äh, kogukonnale ja majandussektoritele. see on ärimudel, mis on jätkusuutlik ning liikmed on integreeritud omavahel, mis tähendab, et äh, võimalus on tasakaalustada toiduainete tarneketti. Äh, see on õige ärimudel üleilmastuvas maailmas Äh, ühistud pakuvad äh, ka liikmete jaoks äh, kaitset turu hinnakõikumiste eest. komisjon teeb palju selleks, et ühistuid toetada, aga me tahaksime, et tootmisühistud oleksid tõhusad, sotsiaalselt vastutustundlikud ning seda saaks toetada ka ÜPP. seda ei ole tehtud. teine punkt, turumeetmed meil on hea meel, et avaliku sektori sekkumine ja ekspordimaksed äh, on endiselt säilitatud ja see aitab vältida üldiselt äh, ka selliseid katastroofe nagu piimatoodete hinna kukkumine kahe tuhande kaheksandal aastal. kolm koma üheksa miljardit äh, kriisi lahendamiseks on väga hea, aga meil on vaja meetmeid, mis oleksid kiired, otsustavad ja tõhusad. Äh, noored talupidajad, meil on väga hea meel et, et kaks protsenti uuest ÜPP eelarvest suunatakse noortele talupidajatele eh, Iirimaal me täna näeme, et ainult kuus protsenti talupidajatest on alla kolmekümne viie aastased. me peame tegema kõik selleks, et värske veri tuleks eh, sellesse tööstusesse. ka parimad praktikad peaksid olema meie priori-, prioriteedid. ÜPP peaks eh, toetama ühistu, noortele ühistu liikmetele koolitusi. edasi neljas punkt, otsemaksed ja keskkonnasõbralikkus Äh, komisjon on ette pannud äh, regionaalse süsteemi sisseseadmist kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks ähm, äh, ja meie eesmärk on, et viidaks läbi detailne analüüs selleks, et vaadata, kuidas uued plaanid mõjutavad põllumajandustootjaid, paindlikkust igale liikmesriigile ja kolmandaks, pikem üleminekuperiood selleks, et uusi reegleid rakendada loomulikult on keskkonna väljakutsed väga olulised, aga samas Äh, tänased keskkonnasõbralikud äh, praktikad äh, moonutavad nii ühtse turu konkurentsi kui, mm, kui maailmaturul üldisemalt. edasi, jätkusuutliku, jätkusuutlikud otsemaksed ei peaks mitte ainult keskkonnastandarditega arvestama, vaid mm, peaks kindlasti ka tagama üleüldise konkurentsivõime ja viies punkt, innovatsiooni rahastamine, äh, konkurentsivõime ja tootlikkus on loomulikult võtmefaktorid selleks, et äh, Euroopa tootmisühistud äh, saaksid toimida ja üheksa miljardit inimest ära toota, toita aastaks kaks tuhat viiskümmend. innovatsioon meie tööstuses on loomulikult kõige olulisem selles, osa sellest protsessist see tähendab seda, et viis koma üks miljardit eurot, mis praegu pühendatakse selleks, et innovatsiooni rahastada põllumajandussektoriks, on väga hea. sellesse kaasa, on kaasatud nii akadeemikud kui suured tootjad, neil on olemas vajalik oskusteave selleks, et tagada innovatsioonisektoris Äh, oluline on ka see, et seda raha suunatakse ka tõelist äh, toot-, toote arengutesse, see tähendab seda, et meil saavad olema lisandväärtusega tooted äh, ja see tõhustab toidu tootmist, aitäh! aitäh! ja enne, kui ma annan sõna järgmisele kõnelejale tahaksin äh, rääkida natukene meie töökorraldusest. daamid ja härrad, praegune arutelu peaks aitama nõukogu, komisjoni ja parlamenti nende töös äh, ÜPP reformi teemal. seitsmendal novembril toimus meil siin parlamendis arutelu äh, reformi teemal siis äh, pidasid arutelu parlamendisaadikud. täna oleks parem, kui saadikud äh, nii-öelda kuulaksid, mida äh, põllumajandustootjate esindajatel on öelda. loomulikult, kui meil pärast kõiki sõnavõtjaid aega üle jääb, siis annan võimaluse ka parlamendisaadikutel sõna saada, aga palun andke mulle andeks, praegu on eelisõigus põllumajandustootjate esindajatel ja nüüd annan sõna Ühendkuningriigi esindajale härra Killiam. Äh, äh, esimees, äh, volinik Tšolos, härra Saviski, härra De Castro, Euroopa Parlamendi saadikud mina esindan Inglismaa ja Walesi äh, põllumajandustootjaid ja tahaksin teid tänada võimaluse eest täna siin olla ja äh, kõnelda neljakümne seitsme tuhande äh, talunike ühenduse eest, mida meie esindame. kõigepealt ma tahaksin kinnitada seda sõnumit, mida põllumajandustootjate esindajad on siin kogu aeg rõhutanud, neli olulist asja, kõigepealt lihtsus meil on vaja lihtsat toetuste süsteemi ja mitte ainult sellist, mis on lihtsam äh, põllumajandustootjate jaoks, vaid ka, et ka äh, valitsustel on kergem seda süsteemi luua. meil äh, Inglismaal on olnud selles vallas väga palju probleeme. siis poliitika ühtsus on samuti väga oluline meil on vaja turule orienteeritud põllumajanduspoliitikat. meil on vaja konkurentsivõimelist põllumajandust. põllumajandus äh, peab lähtuma tootmisest, me oleme siin kuulnud kõik toiduvarustuskindlusest, ülemaailmsest kasvavast nõudlusest, meil on äh, Ühendkuningriigis äh, John Beditton valitsuse palgal olev teadlane, kes on koostanud raporti, mille kohaselt toiduainete tootmine peab Äh, aastast kaks tuhat viiskümmend kasvama seitsekümmend äh, protsenti, kui me tahame üheksa miljardit inimest ära toita. Äh, meie põllumajandustootjate ühendus on juba pikka aega öelnud, et me peame tootma rohkem toitu ja mõjutama vähem keskkonda, meie usume innovatsiooni, me usume arukatesse kaasaegsetesse põllumajandustehnoloogiatesse, energiatõhususse. me toetasime Äh, me toetame seda, et toetused seotakse tootmisest lahti ja äh, toetasime endist volinikku äh, Fisher Bowley põllumajanduspoliitika tervisekontrolli osas. ning ma leian, et praegused ettepanekud on liiga keerulised, nad lähevad vales suunas, võimalus on jäetud kasutamata Äh, äh, kui me tõesti tahame saavutada dünaamilisemat turule surna, suunatumat konkurentsivõimelisemat põllumajandust. Äh, kõigepealt räägiksin siis põllumajanduse rohelisemaks muutmisest. me kardame, et sellega käib kaasas tohutu suur bürokraatia, samuti suured kulud ja tulemusena võivad toiduainete hinnad pikemas perspektiivis tõusta me oleme näinud mõjuhinnanguid, et kulud kasvavad üsna palju, eriti sealiha ja linnuliha tootmise sektorites. meie eh, põllumajandustootjate ühendus ei ole eh, keskkonnasõbraliku põllumajanduse tootmise vastu, aga meie, meie leiame, et vaja on kvaliteeti ja mitte kvantiteeti Äh, seitsekümmend viis protsenti Inglismaa ja Walesi äh, põllumajandustootjatest on vabatahtlikud keskkonnakavadega liitunud äh, ja keskkonnamõju on kolmkümmend protsenti vähenenud. me oleme näiteks istutanud väga palju hekke ja me usume, et keskkonnaeesmärkide saavutamine peab käima teise samba alla ja mitte esimese samba alla. ma külastasin paar kuud tagasi ühte Midlandsis asuvat äh, talu koos äh, meie põllumajandusministriga. tegemist on siis äh, põllumajandustootjaga, kes on vaba, vabatahtlikult keskkonnakaitsekavaga liitunud, on vabatahtlikult siis jätnud tootmisest välja kaks protsenti oma maast ja see, mida ta on saavutanud, on tõesti muljetavaldav, nii et, et minu arvates on oluline siiski kvaliteet ja mitte kvantiteet. hetkel tunnevad Inglismaa ja Walesi äh, põllumajandustootjad äh, muret sellepärast, et nad peavad oma vabatahtlikke äh, kavasid uuendama ning ma tahaksin, et volinik annaks mei-, neile ta-, põllumajandustootjatele teatud tagatisi, et kui nad vabatahtlikult neid keskkonnakavasid jätkavad, et siis neid ei äh, Eh, karistata, kui näiteks see maa, mida siis keskkonnakaalutlustel eh, tootmisest välja jäetakse, seda maa eh, hulka suurendatakse. nüüd, mis puudutab piiramist, siis me leiame, et see suurendab jällegi bürokraatiat, väga palju pabereid tuleb täita ja ma arvan, et Walesi osas meil on vaja ka pikemaid üleminekuperioode, et ajalooliselt maksete süsteemilt siis regionaalsele üle minna Äh, meile, meile tundub, et äh, äh, tähtaeg kaks tuhat viisteist on liiga järsku, meile on vaja pikemat üleminekuperioodi ning ja mis puudutab suhkrut, siis on väga oluline, et meie põllumajandustootjad saavad siis suhkrupeedi tootjate nimel ka läbirääkimisi pidada nii et, et ma veel kord äh, toetaksin seda sõnumit, äh, mis siin juba esitatud, meil on vaja lihtsust, ühtsust, turule orienteeritust, äh, tootmisest lähtumist. ma kardan, et kui need ettepanekud ja eriti need põllumajanduse rohelisemaks muutmise algatused ellu viiakse, siis Euroopa põllumajandustootjad ei muutu maailma mõistes mitte kunagi konkurentsivõimeliseks, nii et, et palun vaadakem siiski turust orienteeritud lahendustele Äh, põllumajandus saab anda oma panuse majanduskasvu ning sellest äh, võib saada väga oluline majandussektor eelseisvatel aastatel Euroopas, aitäh! aitäh! ja nüüd saavad sõna mahetootjate esindajad aitäh võimaluse eest sõna võtta mis puudutab nüüd teie varasemaid märkusi äh, äh,, ma tahaksin teile meelde tuletada, et loomulikult me võime kõik korraldada oma arutelusid, aga äh, praegu Euroopa Parlament äh, ja nõukogu on võõrustajateks ja me oleme ka natukene pettunud, et siin äh, Äh, on äh, kohale kutsutud ainult sellised vanad tuntud äh, organisatsioonid, toiduainete tööst, tööstuse esindajad ja te ei kutsunud siia rohkemate organisatsioonide esindajaid. Seja ja Kogeka on siin väga palju sõna saanud, aga näiteks kodanikeühiskonna esindajatest on, on Äh, väga vähe sõnu, sõna saanud, me oleme nõus, et põllumajandustootjad on äh, põllumajanduspoliitika keskmes ja ka mina esindan põllumajandustootjaid, aga asi puudutab ju ka maksumaksjate raha kasutamist ja seetõttu äh, peab ühiskond andma ka oma nõusoleku selleks, et uus ühtne põlluma-, ühine põllumajanduspoliitika oleks tõesti selline poliitika, mida kõik toetavad ja et tal oleks selline eelarve nagu vaja samuti teistel sidusrühmadel on siin oma sõna, sõnaõigus, igasugused äh, arengurühmad, loomade heaolu eest võitlevad rühmitused, näiteks mesinikud, ma ei näe neid siin saalis. ning ma tõesti tahaksin selle üle pettumust väljendada. me kuulsime siin täna väga palju konkurentsivõimest. mulle on jäänud mulje, et me siin äh, justkui loome müüti Äh, senikaua, kui põllumajandustootjad äh, sõltuvad toetustest, ei ole nad maailmaturul konkurentsivõimelised, nii et, et me peame ausalt välja ütlema, et jah, meil on endiselt vaja toetusi, äh, sellepärast et kui meil toetusi vaja ei oleks, siis me võiksime ühtsest põllumajanduspoliitikast üldse loobuda, sest ega me keegi seda nii väga ikka ei tahagi. aga just nimelt see, tänu sellele poliitikale me eksisteerime ja meil on töö. niisiis aga me ei saa äh, lubada ka seda, et äh, me viime hinnad nii madalale kui võimalik, et maailmaturul konkurentsivõimelised olla. me peame keskenduma sellele, mida me suudame kõige paremini teha, kvaliteetsele toodangule näiteks äh, ning loomulikult me peame pöörama tähelepanu õiglastele hindadele. Äh, kui me suudame tagada õiglased hinnad turgudel ja õiglase sissetulekuga oma tootjatele, siis on ka kõrgemaid standardeid kergem ellu viia. maheda äh, põllumajandustootjad on juba pikka aega olnud vabatahtlikult valmis kõrgete keskkonnastandardite ellurakendamiseks, võimalused meil selleks on olemas, nii et, et me oleme siin teenäitajateks olnud Äh, tootlikkuse vallas loomulikult meil on vaja säilitada põllumajanduse tootlikkus ning ÜPP on kahtlemata poliitika, mis kujundab põllumajandussektorit tulevikuks, aga me ei saa tootlikkuse vallas edasi minna nii nagu siiani, sest et äh, siiani sõltub see väga palju välistest sisenditest, väetistest, pestitsiididest ning äh, näiteks äh, fosfor on äh, peagi üsna raskesti kättesaadav, nii et, et me peame leidma viise, kuidas siis põllumajandust ümber kujundada selleks, et meie põllumajandustootjad suudaksid toitu toota ka tulevikus meil on vaja kõikehõlmavat äh, põllumajandustootmise süsteemi, mis äh, kasutaks meie ressursse tõhusamalt ja samuti peaksime me äh, ka kogu seda toidutootmise süsteemi muutma, et me suudaksime tulevikus kasinamaid ressursse paremini ära kasutada, et me suudaksime ära kasutada näiteks liigilist mitmekesisust. me leiame, et jätkusuutlikkuse taset esimeses sambas tuleb tugevdada, aga ka teise samba osas me leiame, et on võimalik veel jätkusuutliku toiduainetega varustuskindlust parandada ning ma leian, et me peaksime need teise samba meetmed eh, muutma kohustuslikuks kõigile liikmesriikidele ning kõik liikmesriigid peavad siis ka läbi viima siis maaelu arengukavade jätkusuutlikkuse kontrolle, aitäh! aitäh! ja tuletaksin jällegi teile meelde, et mul kulus Äh, kaks nädalat äh, paarile tosinale Poola äh, põllumajandustootjate organisatsioonile selgeks teha, et kõik ei saa siin arutelul osaleda. aga ma luban, et kahekümne aasta pärast, kui Poola on jälle eesistujaks ja meil toimub arutelu ja Euroopa Parlamendil lõpuks ometigi on nii suur saal, kuhu seitse tuhat inimest ära mahub, siis me kutsume kõik Euroopa põllumajandustootjate esindajad kohale. niisiis suur aitäh ja nüüd annaksin Kopase esindajale sõna äh,. härra Savitski äh,, esimees, volinik, daamid ja härrad, võib-olla teist, teid ei üllata, et ma olen äh, härra Pruuni äh, öelduga nõus äh, tegemist on ikkagi ju minu presidendi sõnavõtuga ja ma arvan, et ma oma sõnavõtus äh, keskenduksin rohkem ÜPP menetluslikule küljele ja tänasele arutelule. ma olen nõus äh, selle kolleegiga, kes rääkis siin nendele vanadele põllumajandustootjate organisatsioonidele. minu organisatsioon on juba viiskümmend kolm aastat vana, mina olen alles viiekümne aastane nii et, et äh, ma arvan, et me ei peaks äh, kopad ja kosekad äh, diskrimineerima, sellepärast et, lihtsalt sellepärast, et me oleme vanemad kui mõned teised siin ruumis esindatud organisatsioonid ma tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et meie organisatsioon toetab praegust kaasotsustamismenetlust ja seda, kuidas ÜPP vallas otsuseid langetatakse me usume voliniku ja äh, nõukogu äh, talitustesse. volinik juhtis äh, täiesti õigesti tähelepanu ÜPP tulevastele väljakutsetele, toiduainete varustuskindlus, jätkusuutlikkus ning territoriaalne areng ja just selle tasakaalustatud areng. me toetame neid eesmärke täielikult meil on väga hea meel, et meie organisatsioonide argumentidega on siin selles arutelus arvestatud. mis siis nüüd aga on muutunud? pidades silmas tulevasi arenguid, me peame muutma Euroopa äh, toidutootmise äh, ahela palju paremini toimimaks kui siiani. Äh, võib-olla vastupidiselt mõningatele teistele sõnavõtjatele täna ütleksin mina, et me peame olema konkurentsivõimelised siseturul. me peame veet-, veenma omaenda kodanikke et Euroopa põllumajandustootjad annavad lisandväärtust, sest kuidas muidu saame me eh, saada tasu kuidas me saame hoolitseda selle eest, et Euroopa eh, põllumajandustootjad saavad siis eh, tasu oma investeeringute eest, oma toodete eest. seda kõike tuleb teha Äh, arvestades tarbijate ja kodanike eelistusi, äh, me peame arvestama, mida, mida nemad meilt soovivad. ja seetõttu ma kutsun nii kopad kui kosekad üles et kõik sidusrühmad toidutootmise ahelas, vabaühendused, toidutootjad, äh, ka minu kolleegid, kes siin sõna on võtnud, teised põllumajandustootjate esindajad, nende ühistud Äh, äh, jaemüügiettevõtted, Euroopa institutsioonid, ma kutsun teid kõiki üles võtma aktiivselt selles arutelus osa, hoolitsemaks selle eest, et meil äh, põllumajandussektor tõesti muutuks tõhusamaks ja arvestaks Euroopa vajadustega palju rohkem. Kopa Kogessa taotleb koostööd kõigi teiste sidur, sidusrühmadega, kõigi institutsioonidega ning meie leiame, et meie eesmärk peab olema see, et kõik need kolmteist miljonit põllumajandustootjat ja tal, nende pered tuleks majanduslikus mõttes ots otsaga kokku ning suudaksid elada heal järjel olevas jõuka, jõukades maapiirkondades. see aga ei tähenda seda, et me võiksime teised eesmärgid kõrvale jätta, aga ma arvan, et see, mida mina mainisin, on kõige olulisem eesmärk ning ma olen täiesti veendunud, et Euroopa institutsioonid samuti seda seisukohta jagavad. põllumajandustootjad ning nende perekonnad on ÜPP keskmes, sõltumata sellest, kas sellel poliitikal on veel mingeid täiendavaid eesmärke või mitte. aitäh ja nüüd saab sõna Läti talun-, eh, eh, põllumajandustootjate organisatsiooni esindaja. härra Savitski, volinik, eh, esimees, lugupeetud parlamendisaadikud mina esindan Läti põllumajandustootjate organisatsiooni, ma kuulasin mahetalunike esindajat ning ma tahaksin öelda, et ka mina esindan ähm, näiteks Läti mesinike ühendusi ning ma tahaksin tänada Nõukogu ja Euroopa Parlamendi selle eest, mida nad mesinike ja mesinduse heaks on teinud Äh, eriti GMO-de, geneetiliselt muundatud organismide vallas. Äh, Läti põllumajandustootjad on väga mures otsemaksete pärast, nagu te teate, on Läti riik, mis saab äh, neid otsemakseid kõige väi-, väiksemas mahus. meie põllumajandustootjad leiavad, et Euroopa Komisjoni praegune ettepanek ei jaota otsetoetusi õiglaselt ümber. meie äh, põllumajandustootjad usutavad, usuvad, et see mõjutab negatiivselt põllumajandust Lätis, Portugalis, Slovakkias. meie põllumajandustootjate konkurentsivõimet selle reformiga õõnestatakse. samuti ei ole see ettepanek äh, kooskõlas sellega, mida meile kahe tuhande kaheksandal aastal lubati. meile öeldi, ning äh, komisjon samuti rõhutas seda veel kahe tuhande kümnendal aastal, et toetused kõigile põllumajandustootjatele peavad olema ausad ja võrdsed ning seetõttu neid äh, otsetoetusi nüüd ümber jagataksegi meie leiame, et need põhimõtted, mida kasutatakse otsetoetuste eh, väljaarvutamiseks, eh, on ajast ja arust, need ajaloolised eh, võrdlused ei ole enam paikapidavad, tuleb vaadata tõelisi kriteeriume, mis arvestavad tõeliste kuludega nagu tööjõukulud, põllumajanduses kasutatavate masinate kulud ja nõnda edasi selline vanamoeline äh, ajalooliste andmete kasutamine lihtsalt ei, ei kõlba enam. kolm Balti riiki äh, saaksid palju suuremaid otsetoetuseid, kui kasutatakse kaasaegsemaid andmeid nende toetuste väljaarvutamiseks. mõned inimesed leiavad, et tootmiskulud meie riikides on väga madalad, aga see ei ole nii mõned tootmiskulud on tõepoolest madalamad kui teistes liikmesriikides, aga keskmiselt on meie tootmiskulud äh, Äh, palju kõrgemad kui Lääne-Euroopas. viima-, viimased statistilised andmed tõestavad seda väga selgelt. meie põllumajandustootjate organisatsioonid ja need põllumajandustootjad, kes nende organisatsioonide töös osalevad, leiavad, et meil peaks olema seal äh, selline lähtealus, et need põhi, põhimaksed on kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu keskmisest, muidu ei ole asjad lihtsalt loogilised, me kõik tegutseme ühisel turul, meie kulud on teie omadele sarnased ja seega ka meie otsetoetused peaksid olema sarnasemad sel-, nendele, mida makstakse Lääne-Euroopas. alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast me ei saa kasutada kaasrahastamist otsetoetuste vallas selleks, et eh, me ei saa seda, sest muidu moonutaksime konkurentsi. me siin ei näe selle uue ettepaneku loogikat. ma arvan, et eh, see ettepanek ei ole piisavalt tasakaalustatud ning eh, enne kui lõpetan, Äh, peatuksin äh, noortel põllumajandustootjatel, ma arvan, et ka nemad pälvi, väärivad toetust, ma arvan, et see toetus peaks olema kohustuslik kõigi programmide puhul, toetus äh, uutele noortele põllumajandustootjatele, meil on vaja põllumajandusse uusi inimesi, kahjuks Lätis on see väga suur ähm, probleem ja seda kohustuslikus korras praegu ette ei nähta. Soojala Lennart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 Soome metsaomanikke ja põllumajandustootjaid. ma tahaksin tänada kõiki neid, kes meie tänase kohtumise siin korraldanud on. tegu on väga olulise ajahetkega, me peame võitlema oma tulevikuse pärast ja ÜPP tuleviku pärast. komisjoni ettepanek, mis puudutab äh, ÜPP tulevikku, ähm, sisaldab äh, selliseid äh, aspekte ja elemente, mis on väga positiivsed ja mida peab toetama Soome põllumajandustootjad eh, toetavad ehm, komisjoni eesmärke, et eh, põllumajandustootmine eh, säiliks kogu Euroopa Liidu kõigis piirkondades ning samuti ka ehm, toetame seda, et Euroopa Liidu, selleks, et põllumajanduspoliitika toimiks, peaks ta olema, peab ta olema ühine ning olulised element, elemendid äh, puudutavad loomulikult tootmisküsimusi, see on eriti tähtis Soomes, kus põllumajandustootmiskulud on väga kõrged. õnnetuseks äh, komisjoni ettepanekud äh, on pisut ebaõiglased ja ma arvan, et seda olukorda peaks parandama ning Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu peavad veel väga palju ära tegema Eh, peavad korraldama ka veel muidki selliseid arutelusid, kui nagu see tänane on. Eh, praegune eh, komisjoni dokument ei mõtle eriti tootmise rentaablsuse peale ning see, kuidas komisjon näiteks soovitab põllumajandust rohelisemaks muuta, ei sobi Soome tootjatele. Soomes on põllumajandustooted juba praegu vabatahtlikult äh, keskkonnakaitsega väga tihedalt seotud ja see on seotud ka keskkonnaprogrammidega äh, põllumajanduse keskkonnasõbralikumaks muutmiseks äh, ning komisjonipoolne ettepanek tähendaks lihtsalt suuremat bürokraatiat ning tootmise kallimaks muutmist. me konstateerime näiteks, et Eh, komisjoni ettepanekud eh, kolme erineva põllumajanduskultuuri kasvatamise kohta eh, on väga raskesti saavutatav ning samuti ka ja samuti ka pindala toetuskava on meie jaoks täiel määral mitte sobiv. me ning eh, kogu see eh, eh, keskkonna, keskkonna seisukohast oluliste piirkonna säilitamine, selles osas ma tahaksin küsida, et milliseid piirkondi silmas peetakse, mis, kõik on ju tegelikult keskkonna jaoks oluline. loodan, et see kõik ei tähenda lisabürokraatlikke kulusid ja lisabürokraatiat tootjate jaoks. ning MTK sooviks ühtlasi meenutada ka seda, et, et komisjoni ettepanekute eh, eh, tulevik sõltub eelkõige just rahastamisest. praegusel hetkel ei ole meil olulisi elemente rahastamise kohta ning tulevikus eh, oleks meil vaja tugevat ÜPP-d ja see tähendab ka seda, et meil oleks vaja ka eh, toimivat rahastamispoliitikat, aitäh! suur tänu! ning nüüd Hispaania esindaja saab sõna. suur tänu teile! mina olen Pedro Narro ja mina esindan Hispaania põllumajandustootjate eh, eh, organisatsiooni äh, Äh, Asaha, meil on kakssada tuhat äh, liiget, ma, mul on väga hea meel sellise ko kohtumise korralda-, äh, korraldamise üle, ma olen tihti sinna, sellistel kohtumistel olnud vaatleja, täna saan ka sõna ning mina ei kavatse igatahes erinevalt teistest jätta kasutamata võimalust teie poole pöörduda härra volinik, öeldagu teile mida tahes, teie ettepanekul on väga palju positiivseid külgi näiteks see eh, näiteks eh, erikohtlemine puuviljasektori jaoks, maaelu arengu küsimused see, ning samuti eh, ka noorte põllumajandustootjate toetamine ning la-, ning samuti ka sidumata toetused samuti on mõningaid vajakajäämisi, mõningaid kahtlusi, mida me peaks võimalikult kiiresti lahendama. eriti puudutab see põhitoetust, kui see, kui me räägime, kus sellisest riigist nagu Hispaaniast, kus on väga palju erinevaid äh, äh põllumajandustooteid äh, ning väga oluline oleks, et äh, et praegune programm kehtiks kahe tuhande kahekümne esimese kahe tuhande kahekümne esimese aastani ning äh, oluline on äh, ka äh, see, et põhitoetus oleks põhitoetuse küsimustes samuti toimuks suuri muutusi. praegusel hetkel põllumajandussektor ootab reforme. näiteks pindalatoetust, nagu te teate, Hispaanias, Itaalias on Äh, väga äh, palju äh, põllumajanduseks kasutatavat maad, me ei tea, mis sellest maast saab, kas te soovite, et näiteks, et mida ma tahaks teada, näiteks mida te arvate, mis saab karjamaadest? ja samuti me sooviksime, et komisjon räägiks meile ka õiguste ülekandmise kohta Te unustate praegu näiteks sellistest küsimustest nagu, nagu näiteks põllu, nagu näiteks põllumajandusüksuste ühinemine, pärandamine ja muud sellised küsimused. ning mis tähendab äh, äh, aktiivne põllumajandustootja, kuigi ma väga tahaks, ma ei saa siiamaani aru, mikspärast äh, diskrimineeritakse neid äh, äh, põllumajandustootjaid äh,, kes saavad vähem äh, kui viis tuhat eurot tähendab, ühesõnaga, keda peetakse üldse aktiivseks põllumajandustootjaks? me peame äh, toetuste äh, omist- äh,, eraldamisel äh, lihtsalt vaatama, kas põllumajandustootja äh, tegeleb põllumajandustootmisega aktiivselt või mitte. ei ole mõtet er, eralda, eristada teineteisest väiketootjad, suurtootjad ja nii edasi, inimene kas toodab või mitte. on olemas professionaalsed põllumajandustootjad ei ole mõtet suuremat bürokraatiat kellelegi kaela määrida, ei ole mõe-, ei ole vaja, ei ole vaja äh, suuremaid kontrolle ning nüüd, mis äh, põllumajand-, rohelisemat põllumajandusest puudutab, siis mina leian, et äh, loomulikult see on oluline küsimus, kuid äh, Eh, väga palju räägitakse juba sellest küsimusest, mina ei saa aru, miks peab see olema esimeses sambas, ta peaks olema teises sambas. see muudab kogu ettepaneku ühtlasemaks. ning loomulikult eh, eh, keskkonnasõbralik põllumajandus, see peab olema eh, seotud ka selliste küsimustega nagu integreeritud tootmine ning veel noored põllumajandustootjad, teie sõnum on positiivne, kui sellest ei piisa, peale spetsiifiliste meetmete nõuavad noored tootjad veel ka praegusel hetkel muudatusi toiduahela küsimuses Eh, ma tean, et te ei äh, tööta üksinda, ka volinik Almunia ja kõik teised teevad teiega koostööd, kuid on vaja põhimõttelisi muutusi selleks, et äh, oleks saavutada õiglasi hindu, äh, samuti õiglasi tootmiskvoote ja nii edasi. kõik teie ettepanekud, kui konkurentsiõigus ei muutu, siis kõik teie ettepanekud riski haldamise ja turu haldamise kohta jäävad lihtsalt tühjaks tühjaks sõnade tegemiseks ja seda kardavad noored tootjad just kõige rohkem. suur tänu ning nüüd saab sõna Eesti. aitäh! Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindajana tahaksin ma samuti rääkida konkurentsivõimest ehk siis sedapuhku ebavõrdsetest konkurentsitingimustest, mis meile komisjoni ettepanekus kahjuks ikka vastu vaatavad. Eesti sarnaselt teistele Balti riikidele ei saa nõustuda komisjoni poolt välja pakutud otsetoetuste võrdsemaks muutmise kavaga. see tempo ei ole piisav ega taga võrdseid konkurentsitingimusi järgmiseks eelarveperioodiks. praegu välja pakutud skeemi kohaselt oleksime üleminekuperioodis aastani kaks tuhat kakskümmend kaheksa arvestades meie liitumist kahe tuhande neljandal aastal, see teeb peaaegu põlvkonnapikkuse üleminekuperioodi ja selline olukord kindlasti ei aita kaasa meie põllumajanduse jätkusuutlikkusele ega toidutarnetega tagamisele. uute töökohtade loomise asemel aga kolivad inimesed maapiirkondadest ära ja mitte ainult linnadesse, vaid hoopis teistesse riikidesse. samal ajal, nagu ka Läti kolleeg juba tabavalt märkis, statistikat näiteks tuues, et äh, meie tegutseme ühisel turul, meil on samad tingimused, samad eesmärgid, samad nõuded, ka ei ole meie tootmine oluliselt odavam kui Euroopa Liidu keskmine. seega me sooviksime näha, et äh, kõikide riikide otsetoetuse tase peaks olema vähemalt üheksakümmend protsenti Euroopa Liidu keskmisest järgmise eelarveperioodi jooksul. ja me loodame, et äh, Euroopa Liidu institutsioonid kasutavad seda võimalust ja ÜPP reformi käigus kaotavad senise konkurentsimoonutuse ja saame ükskord aru, et me ei ole enam läbirääkimiste faasis Euroopa Liidu liikmeks saamiseks, vaid me oleme täisväärtuslikud liikmed ja meil on sarnased õigused, võimalused ja kohustused kõikide liikmesriikidega. aitäh! Dziękuję bardzo i bardzo proszę o zabranie głosu przy prezencie ning nüüd annan ma sõna härra Sarafinile. minister, volinik, lugupeetud daamid ja härrad. meie praegu arutelul olev äh, reform on Poola põllumeeste jaoks väga oluline seal on väga palju Poola põllumeeste esindajaid, kuid see, mida ma soovin öelda, eh, on eh, väga sarnane sellele, mida ütlevad kolleegid teistest uutest liikmesriikidest. meie eh, kunagi üritasime erinevate ettepanekutega saavutada poolakate toetust Euroopa Liiduga liitumiseks. meie äh, öeldi alati, et äh, üle äh, alati, et äh, üleminekuperiood kestab kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani, kuid komisjoni ettepanek näeb ette praegu, et üleminekuperiood jätkuks edasi, see pole aktsepteeritav ja vähemalt mitte nendel tingimustel, mis välja pakuti, mis puudutab tootmise mitmekesistamist ning samuti toetuste mitmekesistamist. meie leiame, et tootmine on sama Tšehhi Vabariigist, Poolas, Balti riikides ja mujal. ning sellega seoses Euroopa Komisjon peaks välja töötama eh, eh, võrdsed tingimused. minu kolleegid Poolast ning teistest liikmesriikidest Eh, esindavad eh, kolmeteist eh, uut liikmesriiki, nagu seda nimelt kahteteist uut liikmesriikidega. meie oleme sama efektiivsed kui teised põllumajandustootjad mujal teistes liikmesriikides, meil on vaja lihtsalt õiglaseid tingimusi. meie tootmiskulud on sama kõrged, meil on vaja võrdset kohtlemist, sellepärast et ainult tänu sellele on äh, sotsialistlikel riikidel võimalik äh, oma põllumajandust arendada ning äh, konkurentsivõimeliselt tegutseda. meie arvasime, et seitse aastat on piisav ning teie leiate, et üleminekuperiood peaks veel pikemaks venima. me ei soovi, et äh, Eh, keegi eh, sakslastelt või prantslastelt raha ära võtaks, me lihtsalt soovime samu eh, tingimusi, et tingimused oleks samad kõigi liikmesriikide jaoks. me ei tohiks nüüd teineteisega vastuolu sattuda konkurentsi, konkurentidena ennast tundma. me, me eestlased või poolakad ei ole prantslaste, sakslaste konkurendid ning äh, näiteks seitsmeprotsendiline greening'u äh, põhimõte on meid pannud äh, kõrvale vaatama selle arutelu teistest küsimustest, sest põllumajandustoodete organ-, organisatsioonid ju toimivad kõikjal. me ei tohi arutelu põhiküsimusest kõrvale vaadata. me peame, sest me räägime siin ju tegelikult ikkagi ÜPP efektiivsusest mina vastutan, tunnen vastutavana äh, põllu, Paolo põllumeeste eest, sest mina olin see, kes aastaid tagasi üritas veenda põllumehi, et poolas, et äh, Euroopa Liiduga liitumine oleks nende jaoks kasulik. kuid praegusel hetkel äh, tunneme me, et me oleme endiselt, et oleme Euroopas teisejärgulised kodanikud ning teine küsimus puudutab GMO-sid toidu tootmine GMO-de kasutamisega. see probleem ei puuduta mitte ainult ühte liit, eh, liiki, vaid kogu Euroopa Liitu, seda ei tohiks unustada. ning eh, põllumeeste kooperatiivide küsimus. Eh, üheksasada kooperatiivi annab viisteist, viieteist tuhandele inimesele tööd, nad on väga oluline turuosa. Poolas Äh, vahel räägitakse, et kooperatiividest loobumine on kõige parem lahendus, kuid kooperatiivil on äh, positiivne osapool mm, äh, tule, turu tuleviku jaoks. kooperatiividel on, kooperatiivid on üks positiivsemaid mehhanisme turu arendamiseks minister toetab meid, kuid kahjuks selleks ei piisa ning sellega seoses me sooviksime Äh, öelda, et äh, seda reformi peaks muutma ning ootame teie uusi ettepanekuid. suur tänu. nüüd saab sõna Austria delegaat. <clears throat> suur tänu. härra De Castro, härra volinik, suur aitäh selle võimaluse eest siin äh, sidusrühmade nimel rääkida. minu nimi on Gruber ja ma esindan Austria äh, põllumajandustööstuskoda. Mm, samuti esindan ma ka metsasektorit. tahaksin tänada teid nende ettepanekute eest, mis on tehtud, väga palju positiivseid äh, ettepanekuid on seal, seal kirjas, ma neid kõiki ei hakka praegu loomulikult ette lugema, aga ma puudutan just neid teemasid, mm, mis meile muret valmistavad. esiteks äh, tahaksin äh, eelkõneleja äh, sõnasabast kinni võtta, mis puudutab siis eelarve küsimusi järgmiseks mitmeaastaseks eelarveperioodiks, seal on küsimusi ka, mis puudutavad loomulikult põllumajandustootjaid ja need peab Äh, oluline on loomulikult äh, tagada keskkonnasõbralikku põllumajandust, äh, mis oleks samas ka jätkusuutlik ja seda finantsvahendite kontekstis. tuleb silmas pidada, et on teatud valikulised meetmed ja samuti, et valikulisust peab ka ÜPP reform silmas pidama Äh, me peame uue süsteemi rajama sellele, mis juba olemas on. Äh, mahepõllundusest oli siin juttu, ka eelkõneleja ütles, et võrdne kohtlemine on oluline. just ka mahetootmise puhul. otsemaksed, jah, ma ma piirduksin praegu just otsemaksete ümberjagamise küsimusele äh, Euroopa Liidu sees. Ähm, kasutatakse ajaloolist makses, makseskeemi, aga samas on oluline ka, et äh, kui me mingi tasandi, taseme äh, paika paneme, siis mm, endiselt regioone tuleks arvesse võtma, võtta ning äh, olla paindlikud otsemaksete taseme suhtes Eh, väga palju on ka uduseid parameetreid, mille järgi eh, toetusi jagatakse ja seda kindlasti vaja ei ole. meil on väga-väga selgelt definitsioone, eh, mis siis on täpselt aktiivne põllumajandustootja. eriti just nende riikide puhul, kus talupidajatel ja põllumajandustootjatel on ka mingisugune teine elatusallikas. mis puudutab turu juhtimist, siis ja turumeetmeid siis äh, suhkrutootjad, veinitootjad äh, ja, ja erinevad põllumajandustoodete tootjad, me peame silmas pidama mm, neid, äh, nende tootjate iseärasusi ja ma tahaksin ka põllumajandusorganisatsioone, kes eelkõnelesid, tänada huvitavate küsimuste tõstatamise eest ja enne, kui ma oma sõnavõttu kokku võtan, siis tahaksin veel öelda, et ÜPP saab toimida korralikult äh, põllumajandustootjate jaoks siis, kui ta pakub stiimuleid äh, nii erinevatele organisatsioonidele, ka noorteorganisatsioonid äh, Austrias, mis on seotud põllumajandusega, tegelevad nende küsimustega ja ma loodan, et see saab ka tulevikus nii olema. ja lõpetuseks ÜPP peaks pakkuma välise kaitsemehhanismi, mitte äh, liikmete vastu töötama ja loodetavasti äh, see ka tulevikus nii saab olema. vabakaubanduslepingud saavad loomulikult ÜPP-d mõjutada ja me peame vaatama, kuidas see tulevikus äh, meid hakkab mõjutama. aitäh! suur tänu ja nüüd annan sõna põllumajanduskaubandusorganisatsiooni Coopa esindajale. härra volinik, härra juhataja, suur tänu selle arutelu eest ja suur tänu nende väljaütlemiste ja kommentaaride eest. nagu me näeme, siis need põllumajandustootjad, kes siia on kogunenud, hoolimata sellest, kas nad esindavad vanu viiteist või uut kahtteist liikmesriiki, ei ole nende ettepanekutega rahul. see näitab, et me peame ümber mõtlema kogu selle olukorra. talupidajad, hoolimata oma päritolust, ei ole selle reformikavaga päri. härra volinik selle reformi eelnõu äh, mitusada lehekülge. loomulikult me hindame seda tehtud tööd, aga me eelistame lihtsamat reformi äh, näiteks äh, sellist reformi, mis oleks võimalik kirja panna mõnele tosinale leheküljele. sellepärast, et kõik need lehed viivad lõpuks sellele, et see poliitika ja kogu see reform on väga raskesti mõistetav sellest ei saa aru ei äh, põllumajandustootjad ega ka organisatsioonid. loomulikult on meie ees suured väljakutsed ja seetõttu selle asemel, et laiendada erinevaid küsimusi, peaks äh, vaatama, kuidas me saame muuta Euroopa põllumajanduse üleilmsel turul konkurentsivõimelisemaks ning samas, et põllumajandussektor toimiks äh, ka hästi tarbijate jaoks. me ei ole nõus ÜPP-ga, mis äh, tõstab kulusid, muudab asjad keerukaks ja millest Euroopa põllumajandustootjad aru ei saa. Äh, uus ÜPP ei paku selliseid elemente, elemente, mis tagavad parema tootlikkuse äh, suurema tootlikkuse, mm, endiselt on meil sama süsteem, äh, mis oli kakskümmend aastat tagasi, see äh, hoiab äh, põllumajandussektori staatus quo'd, aga meie ees on uued väljakutsed. sellest on ju väga lihtne aru saada. selliste meetmete Äh, meetmete sisseviimine nagu seitse protsenti äh, maad kõrvale jätta või ka äh, roheliseks muut-, põllumajanduse roheliseks muutmine, me ei saa nende meetmete vajalikkusest aru. samuti ei saa me aru aktiivse põllumajandustootja definitsioonist. ei ole selge, kes täpselt on aktiivne põllumajandustootja ja see tegelikult äh, püüab ignoreerida tänaste maapiirkondade probleeme. liikmesriikidele on oluline nii põllumajanduspoliitika kui maaelu arengupoliitika. Need eesmärgid, mis ÜPP reformiks on seatud, on kõigi poolt heaks kiidetud. aga need meetodid, kuidas nende eesmärkideni jõuda, tundub vähemalt tänaste kohalolijate põhjal, et inimesed ei ole sellega nõus. see protsent, mis on keskkonnasõbralike praktikate jaoks ette nähtud, ei ole arusaadav nende jaoks, kes eh, toodavad eh, toitu, kellel on humalaiistandused näiteks Äh, sellised tootjad võivad üleilmsel turul lõppkokkuvõttes olla vähem konkurentsivõimelisemad, eriti Humal, mis on Euroopa jaoks väga oluline sektor ja ilma lisatoetusrahata äh, ei ole võimalik, et see sektor jääb ellu üleilmsel turul. Äh, nii et härra volinik, mina tahaksin näha seda, et Euroopa Komisjon ei toodaks lihtsalt rohkem reegleid ja paberit, vaid selle asemel mulle meeldiks näha lihtsamaid, lihtsamaid sõnu ja just tegevusi sõnade asemel ja tekstilehekülgede asemel. see lihtsustaks kogu seda süsteemi, mille me oleme loonud. ma arvan, et me oleme valinud praegu edasiminekuks vale suuna, aitäh! suur aitäh ja nüüd annan sõna Itaalia äh, talupidajate konföderatsiooni esindajale Grazie, president Savinski, grazie, honorable De Castro. aitäh, härra Savitski, härra De Castro, volinik Tsiolas, suur aitäh võimaluse eest siin esindada Itaalia Põllumajandustootjate Assotsiatsiooni. ma ei kavatse väga põhjalikult meie seisukohta tutvustama hakata, kõnelen Äh, tuginedes ühele raportile, äh, mis Itaalias kokku on pandud ning mis väljendab erinevate äh, huvirühmade seisukohti ÜPP reformi osas. ja juhiksin tähelepanu selle raporti kõige olulisematele osadele meie leiame, et ühtne põllumajandus, ühine põllumajanduspoliitika peab toetama innovatsiooni eriti praegu, kus me seisame silmitsi suurte väljakutsete ja kriisidega. samas peame me tagama kvaliteedi. Euroopa põllumajandus peab olema jätkusuutlik nii keskkondlikus mõttes kui ka majanduslikus mõttes. selle me suudame saavutada aga ainult siis, kui me tagame õiglase sissetuleku põllumajandustootjatele me leiame, et äh, otsetoetused tuleks õiglaselt jagada, aga need, see peab toimuma järk-järgult. meie assotsiatsioon äh, ei leia, et pindala oleks äh, see näitaja, mille alusel toetuse summasid arvestada. selle arvestuse alus tuleb, seda alust tuleb muuta ja Äh, tuleb äh, äh, siin arvestada näiteks ka viinamarjakasvatusega ja köögivilja, puuviljakasvatusega, mis praegu on kõrvale jäetud. üldiselt me leiame, et me peaksime arvestama ka teiste parameetritega näiteks tootmise lisandväärtusega, samuti sellega, kui palju tööjõudu kasutatakse. Äh, kui me valime selleks näitajaks äh, või parameetriks ainult pindala, siis näiteks äh, siin ei arvesta, arvestada näiteks sellega, kui palju tööjõudu läheb vaja Vahemere regioonis. erinevused riigiti on täiesti olemas ning me leiame, et meil oleks vaja äh, paika panna selged definitsioonid just nimelt riiklikul tasandil, seetõttu jah, meil peab olema ka üldine Euroopa suund, aga samal ajal peaks liikmesriigil olema võimalik võimalik need definitsioonid siiski paika panna äh, riiklikul tasandil. otsetoetused meie arvates äh, peaksid olema prioriteediks ja pea, peaksid olema suunatud just nimelt kutselistele põllumajandustootjatele, kes, kelle, kelle peamine sissetulek tuleb just nimelt põllumajandusest. nüüd keskkonna või põllumajanduse rohelisemaks keskkonnasõbralikuks muutmise osas, jah, me jagame seda lähenemist, aga me peame mõned aspektid siin uuesti läbi vaatama, näiteks kulud ning see, kuidas see kõik keskkonda mõjutab liiga suur osa eelarvest on selleks otstarbeks eraldatud, me räägime siin praegu kolmekümnest protsendist otsetoetustest samuti on meil vaja tervet äh, rida meetmeid, äh, mis arvestavad Euroopa põllumajanduse erine, eripäradega. ning äh, mis puudutab veel põllumajanduse roheliseks muutmist, siis äh, selleks ette nähtud vahendid peaksid samuti olema kõikide liikmesriikide käsitluses võrdselt. samuti peaksime pöörama tähelepanu näiteks pinnasele, äh, pinnase süsiniku sidumise võimele. volinik mainis siin, et me peame toetama põllumajanduse valdkonnas tegutsevaid organisatsioone Need meetmed, mis ettepanekus on, vajavad veel täiustamist. meil loomulikult on vaja turustamisvõimalusi, põllumajandustootjad ise pööravad sellele juba väga suurt tähelepanu. samuti peame hoolitsema selle eest, et äh, turustamisahelad on lühemad. samuti Äh, suhtume siis äh, positiivselt vastastikusesse äh, fondidesse siis sissetuleku kindlustamisel ja samuti leiame, et liikmesriikidele tuleb anda paindlikkust. jah, ma, me leiame, et siin võib-olla mõnes valdkonnas on asjad natuke lihtsamaks muutunud, aga me peame sellel teel veel kaugemale minema. meil on vaja reegleid veelgi lihtsustada, maaelu areng näiteks on valdkond kus äh, peaks olema võimalik äh, mitmesuguseid meetmeid kohandada äh, siis kohapealsele majanduslikule ja sotsiaalsele olukorrale. meil tuleb plaane teha mitmeaastases perspektiivis. kuna maailm muutub väga kiiresti, siis meil on vaja paindlikumaid meetodeid kui need, mis meil praegu on. lõpetuseks tahaksin öelda, et minu organisatsioon on alati valmis Äh, aitama äh, meie kõigi ühiste eesmärkide saavutamisel ja eriti oluline meie jaoks on noorte põllumajandustootjate toetamine, sest ilma nendeta põllumajandusel tulevikku ei ole. suur aitäh! ja nüüd annaksin sõna äh, Iiri põllumajandustootjate esindajatele esimees, volinik, Euroopa Parlamendi saadikud, ma tahaksin tänada teid võimaluse eest kõnelda Iirimaa jaoks olulistel küsimustel, mis on seotud siis ühise põllumajanduspoliitikaga Äh, äh, oma loomisest saadik on ÜBB läbi teinud olulisi reforme, on reageerinud tarbijate vajadustele saada kvaliteetset toitu, arvestada keskkonnaga. komisjon on välja toonud kolm olulist põhimõtet ÜBB-le pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, toiduainete tootmine, keskkonna tasakaal ning territoriaalne ühtekuuluvus. meie organisatsioon on nende põhimõtetega nõus, me leiame, et Euroopa põllumajandusmudel peab jätkuma tegemist on sotsiaalse kokkuleppega Euroopa põllumajandustootjate ja ülejäänud ühiskonna vahel, kus äh, põllumajandustootjad toodavad siis kvaliteetset äh, ja ohutut toitu, taastuv, annavad taastuvenergiat ja äh, tegelevad ka teatud mittemajanduslike teenustega, näiteks keskkonnakaitsega ning vastutasuks siis ÜPP võimaldab talupidamist jätkata aga meie organisatsioon tunneb muret sellepärast, et komisjoni praegustel ettepanekutel, need ettepanekud võivad õõnestada aktiivsete põllumajandustootjate tegevust ning riiklikul tasandil vähendada Iirimaa põllumajanduse võimet anda oma panus majanduse taastumisele. Eh, samuti usun ma, et need ettepanekud eh, ei eh, arvesta sellega, kui oluliseks on muutunud toiduohutuse ja varustuskindluse tagamine Euroopa tasandil. ma peatuksin mõningatel olulisematel probleemidel, mis nende ettepanekutega seonduda. kõigepealt toet-, toetuste üleviimine hektaripõhisele süsteemile aastaks kaks tuhat üheksa põhjustab Iiri põllumajandustootjatele väga suurt muret Äh, väga lühikese aja jooksul võib see õõnestada siis äh, rahasummasid, mida põllumajandusettevõtted saavad ja äh, niimoodi õõnestada nende tootmistegevust. me peame, me peame, ma arvan, et see ettepanek vähendab üldiselt Iiri põllumajanduse kasvupotentsiaali liikmesriikidele peab tagama paindlikkuse, võtta kasutusele selline toetuste süsteem, mis soodustab tootmist, tagab elujõulised põllumajandusettevõtted ning äh, arvestab väljakujunenud tootmismudelitega. Äh, ma tahaksin öelda ka seda, et äh, eba, ebakindlus, mis on tekkinud seoses selle kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks uue maksete süsteemile üleminekuga, Äh, äh, mõjutab juba praegu põllumajandustootjate otsuseid tootmistegevuse jätkamiseks. Äh, Iirimaa vajab kindlasti pikemat üleminekuperioodi kui aasta kaks tuhat üheksateist, et toetusi riigisiseselt ümber jagada. komisjoni ettepanekud põllumajanduse rohelisemaks muutmiseks toovad põllumajandustootjatele kaasa lisakulutusi ning mõjutavad nende tootmisalaseid otsuseid. ma pean siin eriti silmas neid me juba praegu ju äh, rakendame ka selliseid meetmeid, mis arvestavad keskkonnaga ja põllumajandustootjaid tuleb nende meetmete kohaldamise eest tunnustada äh, äh, põllumajandustootjatele võiks anda ka siin valikuvõimalusi rakendada selliseid meetmeid, mis arvestavad liikmesriikide erinevate olukordadega ja mina olen siin selles vallas ise esitanud ka ettepanekuid Äh, Iirimaa on äh, osalenud äh, maaelu arengukavades. me mõistame, kui oluline on selliste programmide roll ebasoodsas olukorras olevates piirkondades põllumajandustegevuse jätkamise edendamisel Äh, tulevane rahastamistase peab arvestama äh, selle asjaoluga, liikmesriikidele peab jällegi võimaldama paindlikkust, et nad saaksid kasutusele võtta selliseid meetmeid, mis arvestavad just nimelt nende konkreetse regiooni vajadustega Äh, nüüd erakorralise turutoetuse vahendite säilitamine on samuti väga oluline, äh, kuna hinnad muutuvad järjest äh, muutlikumaks, on väga oluline, et selliseid meetmeid kasutada, et kehtestada kriisi ajal hindadele mingi piir. aga seda ettepanekut tuleb kahel moel tugevdada. kõigepealt rahastamine, mis on täiendav põllumajanduskriiside reservile, tuleb kindlaks määrata lisaks sellele need tingimused, mille korral neid meetmeid aktiveeritakse, tuleb samuti selgelt paika panna äh, esimees, lugupeetud parlamendisaadikud, täna juhtisin teie tähelepanu kõige olulisematele punktidele, mis Iirimaa põllumajandustootjatele muret teeb. Äh, Iiri põllumajandustootjad toetavad tugevat äh, ÜPP-d, tugevaid esimest ja teist sammast ja sellist ÜPP-d, mis tagab jätkusuutliku toidu tootmise Eh, ning et eh, talumajapidamiste mudel säiliks kogu Euroopas ma usun, et eh, suurem paindlikkus liikmesriikide tasandil on see, mida me vajame. ettepanekud peaksid võimaldama liikmesriikidel maksimaalselt ära kasutada oma tootmisvõimsust, edendada keskkonnaeesmärke ja tagada põllumajandustegevuse jätkumise kõigis piirkondades, aitäh! aitäh! ja nüüd äh, annan sõna Leedu esindajatele. tänu, äh, lugupeetud kohtumise korraldajad, mina esindan Leedu Põllumajandustootjate Koda ning äh, me tähistasime hiljuti oma kaheksakümne viiendat äh, sünnipäeva. meil on väga pikad kogemused, me oleme ka äh, Kozjaki liikmed. ma sooviksin öelda, et ma olen täiesti nõus sellega, mida ütlesid Poola, Läti, Eesti esindajad. tõepoolest, noorte põllumeeste esindaja ütles, et ÜPP peab olema tugev. ma sooviksin meenutada, et see poliitika peaks olema ka õiglane, demokraatlik ja see praegusel hetkel ongi puudu. ning just selle tõttu kolm Balti riiki eh, saavad kõige väiksemaid otsemakseid, otsetoetusi ning see, mis puudutab perioodi kaks tuhat seitse ja kaks tuhat kolmteist, siis see on arusaadav, see oli läbirääkimiste faas, kuid see olukord jätkub. miks? sellepärast, et äh, viiskümmend aastat äh, olime okupeeritud või on muud põhjused, võib-olla sellepärast, et äh, arvatakse, et meie riigid on liialt väikesed. olukord peaks muutuma mis äh, puudutab nüüd äh, siis, äh, mis puudutab nõudmisi, siis meie, meie tootjad on nendega nõus, nad täidavad nõudmisi tihti paremini kui vanade liikmesriikide tootjad. küsimus on näiteks selles, kas kas rohelisem tootmine kasvab koos Äh, üldise tootmise kasvuga või mitte, mida see kaasa toob. me peame ju kokkuvõttes äh, toiduaineid tootma, see on meie esimene eesmärk ning mis puudutab põllumajanduse söödijätmist, seitsmest protsendist räägitakse, siis see on tõeline kuritegevus, see on tõeline kuritegu, vabandust, me peame põldu harima, mitte neid söötma jätma. me praegusel hetkel eh, jääme põllumaadest ilma muudel põhjustel, seoses sellega, et linnad aina kasvavad ja põhjusi on veel teisigi. me peame eh, hoidma haritud põllumaid me oleme täna siin selleks, et välja töötada tingimused, mis aitaks äh, meie konkurentsivõimet äh, tugevdada ning äh, tingimused peavad olema võrdsed kõigi osapoolte jaoks, seda ma soovin, soovin ka palju edu kõigile. Dziękuję bardzo, proszę przedstawiciela NCR e, z Holandii, Van. suur tänu. ja nüüd Hollandi esindaja, palun härra koosoleku juhataja, härra De Castro, suur tänu, et andsite mulle võimaluse sõna võtta. räägin täna Hollandi suhkrutootjate sektori nimel, aga ka teiste sektoriorganisatsioonide nimel ning ka eh, kõikide tegelikult Euroopa Liidu suhkrupeeditootjate nimel suhkrusektor paistab, et jääb tänasest arutelust veidi kõrvale. me räägime roheliseks muutmisest, me räägime esimesest-teisest sambast, me räägime ka raha jaotamisest ja ümberjagamisest, aga komisjoni ettepanek meie sektori jaoks on sekkuda, sellepärast et äh, meie jaoks on eraldi meetmed äh, ette nähtud ja need ei saa tavaliselt palju tähelepanu ja seetõttu tahaksingi ma neist rääkida. tänane äh, turu, tänased turureeglid toetavad tootjaid, toetavad tööstust ja ka tarbijaid. ja see on ka eelarveneutraalne. tõsi on see, et eelmisel eelarveperioodil äh, oli mm, äh, äh, nõudluse vähenemine Euroopa turul, aga see ei ole mitte turu regulatsiooniga seotud, nagu tihti arvatakse, vaid äh, hoopis nende meetmetega, äh, meetmetega, mille me liiga hilja rakendasime, et probleemidega silmitsi seista ja Äh, ka komisjon on siin oma rolli mänginud. Euroopa suhkrupeedi tootjate nimel ütlen ma, et meie toetame Euroopa Parlamendi positsiooni äh, suhkruturu reguleerimise osas. Äh, härra Tents, härra Tess oli raporti autor siinkohal Äh, turu reguleerimine on tavaliselt, põhineb äh, tavaliselt poliitilistele argumentidele ja mitte ratsionaalsetele argumentidele. viimaste aastakümnete jooksul on äh, tururegulatsioon muidugi muutunud. suur tänu! järgmisena saab sõna härra Pritsio. daamid ja härrad, äh, mina olen Piitsio Violi ja räägin täna Yellow organisatsiooni nimel. Äh, üks miljon liiget on meil. suur tänu kutse eest. väga oluline on see, et ÜPP võrdselt tagaks äh, toidu tarnekindluse ja ka keskkonnasäästlikkuse ning paran-, see tõstatab maaparandajate rolli mitte ainult hea toidu tootmiseks, vaid ka elurikkuse eh, toetamiseks ning hea pinnase ja heas olukorras vee säilitamine. tänased eh, kõnelejad on tõstatanud mitmeid eh, punkte Äh, mida komisjon on ette pannud, mida meie toetame ja mida me toetasime ka eelmise reformi ajal. ma kõiki ei hakka siin ette tooma, esile tooma, aga kolm asja siiski. esimene on siis mitmetasandiline esimese samba meetmete struktuur, mis on keerukas. seda volinik selgitas lihtsa ja äh, läbipaistva ähm, meetmete paketina meie arust on tegemist väga keeruka meetmete kombinatsiooniga ja see tegelikult vähendab äh, tänaste põllumajandustootjate vabadust, mis tähendab seda, et kaks kolmandikku otsemakseid, mis on äh, suunatud ühele või teisele või siis vabatahtlikkuse alusel äh, suunatud ühele ja teisele. maaparandajate Äh, nimel me loodame, et roheliseks muutmine ei tähenda tänaseid äh, põllumajanduslike ja keskkondlike tingimuste muutmise, muutmine sellel moel, et äh, põllumajandustootjad maksavad esimese ja teise samba muutuste hinda. me ei taha ka, et tänaseid ähm, põllumajandustootmise praktikaid muudetaks, muudetakse loomulikult on, on oluline, et põllumajandustootmist, põllumajandustoetusi ei makstaks mm, nendele, kes seda ei vaja, aga samas me peame mm, tagama selle, et mm, need, kes maad juhivad ja haldavad, Äh, nende jaoks oleks seatud minimaalsete tegevuste äh, äh, definitsioon aga, aga viie protsendi lävend on kindlasti bürokraatlik õudus unenägu meie jaoks, sellepärast et eriti, kui asjasse sekkuvad, sekkub Maksuamet. mis puudutab piiramist siis, siis kakskümmend viis protsenti minimaalne äh, kulutus, äh, kulutamine teises sambas äh, põllumajandus- ja keskkonnameetmetele on hea, aga samas ei ole me nõus kümne protsendi otsemaksete muut-, viimisega esimesse sambasse. ka rohelistamise meetmed, kui nad on kulutõhusad ja, ja tagavad jätkusuutlikkust, siis see on hea, aga ÜPP rohelise äh, rohelisuse meetmed ilmselt ei taga selliseid lisahüvesid. see äh, peamiselt äh, tõstab põllumajandustootmise hindu, arvatavasti tõusevad ka hinnad turul, aga see kindlasti kombi-, kombi-, see kindlasti ei kompenseeri meile tootmiskulude tõstmist Äh, ilmselt äh, toetuste ümberjagamine äh, muudab toetused selliseks, et ähm, viiakse toetused mitteaktiivsetele põllumajandustootjatele ja varud vähenevad. see tähendab, et meie ÜPP reform tegelikult vähendab toiduvarusid ja kokkuvõtteks avatud äh, kaubandussüsteemis peavad olema stiimulid õiged, et äh, keskkonna äh, olukorda hoida. meie organisatsioon usub, et komisjon peaks kindlasti tugevdama stiimuleid tootjate jaoks selleks, et vastavalt tänastele raportitele, nii nagu Äh, parlamendiliikmed on välja toonud, äh, stiimuleid on vaja äh, tugevdada ja nii, nagu volinik ütles, avalik debatt ei ole veel lõppenud ja me tahame selles edasi osaleda, aitäh! Dziękuję bardzo. Na tym wyczerpaliśmy głosy z listy. Poproszę jeszcze czterech mówców. Jeden z sektora lewego. Nii, ja nüüd viimane kõneleja. Ja siis ähm, neli kõnelejat on veel seda äh, äh, ruumi keskosast, nii et äh, palun tutvustage ennast vasakul istutud. mina olen Marišavski ja ma esitan Poola puuviljatootjad, olen ka Poola par-, parlamendi liige. tänan teid, minister ja volinik, selle eest, et te mm, meie organisatsioonide esindajad ja vabaühendused siia kutsusite sellel arutelul osalema minuga on siin koos ähm, ähm, äh, puu- ja köögiviljade tootjad Poolast. meie tunneme suurt huvi ÜPP muutmise vastu siin ning äh, see tähendab äh, seda, et me oleme väga hea meel selle, et toetatakse tootjate organisatsioone minu jaoks on väga südamelähedased kõik küsimused, mis puudutavad puu- ja köögiviljakasvatust. meil oli võimalik äh, jälgida, kuidas see mehhanism äh, toimib ning me analüüsisime ka, ka ettepanekuid, äh, reformi ettepanekuid ning ma tahaksin rääkida äh, ÜPP põhimõtetest, Euroopa põllumajanduse konkurentsivõime eh, nii Euroopas kui kogu maailmas eh, ning eh, põllumajapidamiste mm, kasumlikkus ning samuti hinnad, mis peaks olema taskukohased tarbijatele ning samas aitaks äh, põllumajandustootjatel piisava sissetuleku garanteerida. nii volinik kui ka teised äh, kõnelejad ütlesid, et äh, põllu, puu- ja köögiviljade turg on kaasaegne turg, mis peaks olema eeskujuks teistele selle kohta, kuidas ähm, põllumajandustootja positsiooni tugevdada, nagu te võib-olla mäletate, Poola parlamendis te mainisite fakti, et äh, kogemused äh, köögiviljade turult äh, seda mainitakse ka ÜPP reformis. praegusel hetkel reformitakse köögiviljaturgu ning me oleme praegu oma tee konna keskel me üritame eh, jõuda samale tasemele teiste liikmesriikidega, mõned eh, riigid on rohkem arenenud, teised vähem arenenud, tegu on väga dünaamilise protsessiga, meil on selle üle väga hea meel. me sooviksime näha sellist olukorda, kus äh, Poola köögivilja tootmine on sama konkurentsivõimeline kui teistes äh, liikmesriikides. sooviksime, et äh, tootjad ei peaks nii ägedalt omavahel konkureerima, selleks et selleni jõuda, peaksime toetama praegu toimuvat protsessi, kuid reformi ettepanekud ei lange kokku sellega, mida te ise ütlesite või seda, mida ütlesid eh, teised kõnelejad. uus eh, ÜPP ning eh, see niinimetatud üleminekuperiood ning uued reeglid ei Eh, suuda meile garanteerida vajalikke arenguid. ma sooviksin pöörduda voliniku ja Euroopa Parlamendi liikmete poole. mul on teile palve, eh, palun vaadake need küsimused uuesti üle, sest meil on endiselt veel aega eh, selleks, et positiivseid lahendusi välja pakkuda. me ei leia, et see küsimus on see arutelu on lõpetatud, me arvame, et me peaksime äh, Ehm, edasi minema, me ei tohiks äh, muudatusi sisse viia enne seda, kui protsess on lõppenud. me arvame, et see äh, kindlasti suurendab kogu sektori konkurentsivõimet ning äh, parandab ka näiteks puu- ja köögivilja ka kauplemist kogu Euroopas ning see puudutab kindlasti ka eh, paremate sissetulekutega garanteerimist tootjatele. see on kõigest arutelust. meil on väga hea meel selle üle, et eh, siin ka eh, kriisi lahendusest, kriiside leevendamisest räägitati. meil on hiljutisi hiljuti näide E. coli bakteri kriisiga, mis puudutas eriti just köögiviljatootjaid ning ähm, Euroopa äh, poliitika peaks sellisel puhul olema aktiivsem. ning veel üks küsimus, see puudutab eksporti. me peaks olema teadlikud sellest, et Euroopa põllumajanduse konkurentsivõime ei äh, tähenda ainult äh, seda, et me varustame siseturgu, vaid see tähendab ka seda, et me peaksime suutma müüa teistele turgudele näiteks see Vene turg on Euroopa eh, tootjate jaoks suur võimalus. ma tahaksin pöörduda siin mitte ainult teie poole, volinik, vaid ka Euroopa Parlamendi liikmete poole, kes põllumajanduskomisjonis tegutsevad ja ka teistes eh, komisjonides tegutsevad, et eh, kaubandusküsimused äh, Eh, Venemaaga lõpuks ometi ära lahendatakse, et meil ei peaks enam tegelema selliste probleemidega, mis veel viimastel aastatel on esi üle eh, kerkinud, on nüüd eh, sada ja nüüd härrasmees kohal sada viisteist. Uh, I'm not going to bang on about greening this time. Uh, in your mina ei hakka nüüd rääkima. Celebrated the fact. mina ei hakka nüüd rääkima põllumajanduse roheliseks muutmisest Äh, te rääkisite sellest, et äh, kaaliumi äh, kasutamine väetistes oli vähenenud ja ma tunnistan, et väetised tõesti rikuvad vee kvaliteeti, aga mulle teeb muret teie suhtumine kaaliumisse, sellepärast et enamikes pinna, pinnastes Euroopas seda eriti palju ei ole ning ma arvan, et meil ei peaks olema põllumajanduse rohelisemaks muutmise meedet, mis siis kaaliumi kasutamist vähendab. ma loodan, et te siin tegite lihtsalt vea, kui te sellest rääkisite nüüd natukene ka tootjate ühendustest. Te ütlesite, et need äh, organi-, ühendused ei peaks äh, hindu ja kvoote paika panema aga äh, see mõte on äh, mitmelt poolt äh, kriitika osaliseks saanud. Suurbritannias meil on väga terav konkurents ja kui tarbijate ühendused muutuvad liiga suureks, siis, või tootjate ühendused muutuvad liiga suureks, siis nad võivad hakata kahjustama tarbijate huve ja ma arvan, et Euroopa tasandil ei või võtta vastu seadusi, mis hakkaksid kahjustama liikmesriikide huve Äh, te ütlesite siin, et tootjate ühendused ei tohi paika panna äh, kvoote. näiteks äh, mõned tootjate Äh, organisatsioonid ütlesid äh, Suurbritannias, et kui te tahate säilitada seda hinda, mis teil on, äh, siis te peate tootmist lihtsa vähe, lihtsalt vähendama. jah, see meede toimis hästi ja ma arvan, et te ei pea siin, ei käsita sellist käitumist ka kvoodi vähendamiseks nii et, et võib-olla te räägiksite, mida te sellisest, sellistest meetmetest arvate? aitäh! aitäh! Chris Robbins järgmisena. esimees, ma pean ütlema, et me tõesti oleme pettunud, mina olen Trish Robbins, esindan BirdLife'i, esitan keskkonnaorganisatsiooni, ühte vabaühendust, äh, keda nii uhkelt teie päevakorras mainitakse Äh, millistest äh, vabaühendustest on jutt, milliseid te tahate kuulata, äh, kui te meiega selliseid mänge mängite, siis mängite neljasaja miljoni, miljardi euroga, mis selle poliitika taga on ja muide, tegu on maksumaksjate rahaga, see on teie jaoks küll võib-olla tühine asi, teie tahate seda maksumaksjate raha suunata väikesele huvirühmale kõik ülejäänud vabaühendused ülejäänud äh, ühiskonnast, üheksakümmend seitse protsenti ilmselt ei tohigi siin midagi öelda. ma tõesti tahaks teada, mida volinik sellest arvab, mida ta arvab sellest, kuidas ta on üritanud hoolitseda selle eest, et et kõik saavad siin arutelus küll sõna võtta, Äh, võib-olla jah, need ei, need ei lähe arvesse tema lõppettepanekus, aga vähemalt ta kuulab meid ära ja meil on selline avatud arutelu. tõesti on väga kahetsusväärne, et äh, oma sõnavõtu äh, alguse pean ma pühendama selle arutelu kriitikale. kas te tõesti arvate, et selliste arutelude läbi suudate te oma poliitikat kaitsta? muide, see poliitika saab sama palju raha, kui on eraldatud pankade päästmisele ning tegemist on poliitikuga, mille puhul on juba korduvalt tõestatud, et sellel poliitikal on väga palju nõrki kohti, sellel on väga palju probleeme. meie oleme ulatanud abikäe, et teid aidata, me oleme ulatanud abikäe põllumajandussektorile, me oleme lubanud teid toetada, kui meil on avalik arutelu, kui me saame kõiki asju arutada, jah, tõesti, me oleme asju ka väga palju arutanud põllumajandustootjatega, me oleme isegi ühisele kirjale mõnede põllumajandustootjate allkirjadega äh, ühiselt alla kirjutanud ja meie nõuanderühmas äh, kus äh, on esindatud palju rohkem põllumajandustootjaid ja keskkonnaorganisatsioone, aga me lubame kõigil arutelus võrdselt osaleda. aga nüüd tuleksin siis selle juurde, mida ma öelda tahaksin. Äh, meie ette on, meil on ettepanek põllumajandus rohelisemaks muuta ja keskkonnaorganisatsioonidena me tahame selle kohta midagi öelda. jah, meil on vaja põllumajandus rohelisemaks muuta. miks? sellepärast, et meil on tõsiseid probleeme äh, inimesed ütlevad, jah, me oleme valmis äh, midagi äh, ära tegema keskkonna heaks, aga ilmselt ei tehta piisavalt, sellepärast et kui vaadata Euroopa Keskkonnaameti andmetele selle kohta, Äh, kuidas äh, põllumajandus ja keskkond üksteist mõnetavad, äh, siis võib-olla tulemused ei ole kõige hullemad, jah, asjad on juba paremaks muutunud, aga mitte piisavalt, nii et, et meil on vaja põllumajanduse rohelisemaks muutmist ja isegi väga rohelisemaks muutmist aga me, me räägime siin äh, keskkonna äh, eesmärgiga ega ka, äh, maa, maa kasutusega maa-aladest, ärge rääkige nendest kui tootmisest välja jäetud maast, see ei ole uus me-, see ei ole vana meede, see on uus meede, nii et, et te oleks võib-olla pidanud tähelepanelikumalt kuulama volinik Tšolost ja seda, mida ta silmas peab Äh, kui ta räägib nendest märg, märgaladest, mida teie talude territooriumitel juba niikuinii on ja mis, mille mittekasutamine ilmselt äh, toiduvarustuskindlust ohtu ei sea äh, ja muide, toidu tootmine võib-olla on tõsi, toiduvarustuskindlus on suurim probleem arengumaades, mitte Euroopas ning äh, ruu-, ma-, mis puudutab maaelu arengut, äh, siis maaelu arengu puhul on väga oluline, et äh, me siin ka arvestame nende rohelisemaks muutmise ettepanekuga, kui meil ei ole tugevaid põllumajanduse keskkonnakavasid, kui meil ei ole kohustuslikke summasid selleks, kui me ei pööra tähelepanu mahepõllumajandusele, Natura kaks tuhat võrgustikele, siis me tegelikult ei suuda olukorda parandada, nii et, et ma tõesti kutsun eesistujamaad Poolat mis äh, muide esitab ka kogu Euroopa Liitu antud hetkel. Äh, kutsun härra De Castrot ja kõiki teisi äh, komisjoni liikmeid üles asjasse tõsiselt suhtuma, suhtuma meisse tõsiselt, sellepärast et teie lihtsalt muidu lähete oma poliitikaga rappa aitäh aitäh äh, selle äh, õppetunni eest, kuidas arutelusid korraldada kui valitsusvälised, valitsusvälised organisatsioonid ja keskkonnaorganisatsioonid äh, tahavad eesistujamaaga koht, kohtuda, siis palun korral-, korraldame sellise kohtumine. kui te tahate eesistujamaa esindajatega kohtuda, ma olen valmis teid aitama ning eh, me oleme siin kehtestanud teatud korra, eh, kuida-, millises järjekorras sõna võetakse ja kuna meil on aruteludeks ainult kaks ja pool tundi, siis me lihtsalt ei saa kõiki organisatsioone ära kuulata ja eh, loomulikult ka keskkonnaorganisatsioonid on põllumajanduse poliitika seisukohalt olulised ja nüüd järgmine sõnavõtja Äh, minul äh, üle ühe minuti ei lähe. siin räägiti humala kasvatusest ning ma tahaksin juhtida teie tähelepanu ühele asjale. äärmiselt oluline on hoolitseda selle eest, et ametlikud dokumendid, mida internetis avaldatakse, ei sisaldaks infot, et näiteks toetusi ei, ei maksta humala kasvatajatele tulevikus nii et, et humalakasvatajate esindajana ma ei taha, et sellised asjad juhtuvad, nii et, et palun vaadake, et need dokumendid, mis internetis avaldatakse, oleksid ka õiged. see oli üks asi. teine asi, mida tahtsin mainida, on see, et minu arvates ei ole liikmesriikidel piisavalt võimalusi otsustada selle üle, kuidas erinevad sektorid kriisi ajal olukorda lahendada saavad. liikmesriigid äh, peaksid omama suuremat vabadust just kriisiaegadel otsustada, kuidas poliitikaid ellu viia. suur aitäh ja aitäh, et andsite mulle võimaluse sõna võtta. aitäh sellega oleme oma arutelu lõpetanud ning nüüd annaksin sõna volinik Tšolosele, et ta saaks vastata mõningatele küsimustele, mis talle arutelu käigus esitati ja volinik, meie aeg on väga piiratud. suur tänu teile selle eest veel kord, et te selle arutelu korraldasite, selle eest, et te andsite mulle võimaluse mõningatele küsimustele siin vastata. kõigepealt mul on väga hea meel selle üle, et ähm, et, et ähm, tootjate organiseerumine ning äh, turu äh, haldamisküsimused on hästi vastu võetud äh, põllumajandustootjate poolt. ma sooviksin äh, lahustada eh, eh, meie Hispaania sõpru, nimelt see, mida me pakume välja, on tõesti lisand sellele, mis praegusel hetkel juba eksisteerib. Teil ei ole praegusel hetkel eh, ametlikult võimalik sektoriüleseid tootjaorganisatsioone tunnustada, välja arvatud need, kes on spetsiifilise sektori põhilised, põhilised organisatsioonid ehk siis veini Eh, veinitootjad, eh, puu- ja köögiviljatootjad eh, ning humalatootjad. mida see tähendab? see tähendab seda ka era-, et see tähendab ka erandeid teatud reeglitele, nagu näiteks monopolireeglid. see tähendab seda, et, et organisatsioonid, et organisatsioonid on need, kes peavad näitama, et tegu on konkurentsimoonutusega, mitte põllumajandustootjad ise. ning üks kõneleja siin mainis, et organisatsioonid on need, kes võivad planeerida oma tootmist vastavalt nõudlusele ilma, et see oleks konkurentsireeglite rikkumine, see, mida võiks pidada monopoli, eh, monopoli reegli rikkumiseks ja see tähendab siis seda, et eh, eh, tootjate organisatsioon, keda on vastavalt tunnustatud, võib planeerida eh, tootmist vastavalt nõudmistele, ta võib investeerida, võib läbirääkimisi pidada, müüa ja, ja, ja, ja läbi rääkida ka teiste tootjaorganisatsioonidega. nii et selle rolli tugevdamine on oluline kõigi sektorite jaoks. see on midagi uut. nüüd siin räägiti ka kahe tuhande üheteistkümnendast aastast ning äh, murest noorte põllumajandustootjate pärast, kuid äh, kahe tuhande üheteistkümnes aasta äh, välja arvatud loomulikult need noored põllumajandustootjad, kes hakkavad tegutsema kahe tuhande üheteistkümnendast kolmeteistkümnenda aastani. praegusel hetkel me soovime ära hoida seda, et kuna me oleme Eh, välja öelnud selle, et eh, otsemaksed eh, defineeritakse ümber ja samuti ka pindalatoetuste küsimus vaadatakse üle. me soovime, et ei tekiks äkki sellised tootjad, kes deklareerivad ennast ainult sellepärast, et toetusraha, rahasid saada sellepärast panime piirmääraks aasta kaks tuhat üksteist, kuid kahtlemata ka tulevikus on õigus toetustele nüüd, eh, mis eh, puudutab piirmäärasid, eh, siis te rääkisite ka sellest, see on oluline küsimus kooperatiivide jaoks, mis hõlmavad sadu ja tuhandeid tootjaid. kuid piirmäär on välja arvestatud iga tootja kohta ning kui te soovite kollektiivset makset, sest tegu on siiski individuaalsete toetusõigustega, millest me räägime. kollektiivid võivad lihtsalt aidata e, põllumajandustootjaid. nüüd e, aktiivsete põllumajandustootjate küsimus, mina oleksin samuti soovinud e, selles definitsioonis palju, selle definitsiooni puhul palju täpsemad olla kuid minu ähm, eelkäija on võtnud endale kohustusi äh, WTO ees, et äh, äh, otsetoetused tuleb lahti siduda pindalast. Te teate väga hästi, millest siin juttu on. me ei saa aktiivset põllumajandustootjat defineerida kriteeriumidega, mis on seotud tootmisega. sellega seoses oleme me teisi elemente sinna sisse viinud selleks, et äh, Äh, täpsustada, äh, kes on see isik, kes omab maid, kuid kes ei kasvata neil midagi. Äh, iga liikmesriik peab täpselt paika panema, milline on miinimumtegevus põllumajandusmaadel, mille kohaselt tegu on põllumajandustootjaga. ja see, kes see tootja ei ole, ei saa toetust saada. miks me kasutame, räägime viie tuhandest 000 eurost, miks me ei räägi sellest, mis käib sinna alla, sellest alla, sest on väga palju keskmise suurusega põllumajandustootjaid, kes äh, on äh, äh, reageerivad väga kiirelt ja keda, kes harivad um-, paarkümmend hektarit, kuid kes tegutsevad ka väljaspool. me ei tahtnud, ei tahtnud välja jätta neid äh, äh, tootjaid, kes äh, tegi, tegutsevad mitmes eri piirkonnas. siin öeldi, et oleks soovitud, et kuusteist, et kuusteist, siin öeldi ka seda, et kuusteist lehekülge ähm, ähm, teksti ja samas ja et see on kõik väga keeruline, kuid see on keeruline küsimus, te kõik soovite, et teie sektoreid aidatakse, toetatakse edasi ÜPP on ühtne poliitika ja see tähendab äh, seda, et me äh, tegutseme Euroopa tasandil, kui iga liikmesriik hakkab oma tasandil tegutsema, siis ei ole enam ühtset poliitikat. me ei saa arvesse võtma Pool Poola kogu spetsiifikat või äh, Soomet või Suurbritanniat või Hispaaniat, me ei saa väga detailseks minna. tegu on kompleksse küsimusega, kuid äh, see komplekssus ei tähenda eh, keerulisust, me üritame lihtsustada, me, ma saatsin eh, põllumajandusministritele omapoolse kirja ning eh, samuti komisjoni koduleheküljest näete tervet nimekirja määruste lihtsustamise kohta, kuid ma ootan siiski veel vastust liikmesriikide poolsete, liikmesriikide poolsetest ministeeriumist, ma tahaks teada, kuidas te tegutsete koha peal ja öö, e, e, otsused tuleb langetada ühiselt, sest e, kuigi öö, komisjon, eh, Euroopa Liidu Nõukogu ja, eh, ja Euroopa Parlament on see, kes eh, tegelevad õigusloomelise tegevusega Euroopa Liidus, langetavad lõplikud otsused siiski liikmesriikide valitsused, nii et Euroopa Komisjon ei ole ainus, kes peab tegutsema selleks, et lihtsustada. me loomulikult paneme paika ka muudatusettepanekud, ma olen täiesti nõus sellega, et me peame seda ettepanekut parandama, kuid me üritame seda siiski mitte veel keerulisemaks muuta. nüüd, mis puudutab äh, äh, rohelisemat põllumajandust, siis mind hämmastab see, et on selliseid äh, sa, siin saalis, kes on juba osalenud teistel koosolekutel sellel nädalal, me oleme mõnedki asjad selgemaks, selgeks rääkinud ja kes tulevad selle küsimuse juurde tagasi, mis puudutab seitsme protsendi maade söödi jätmist. ma olen öelnud, et see seitse protsenti ei tähenda sööti jätmist Äh, vaid äh, komisjon ei ole ühtegi äh, teksti kirjutanud põllumaade sööti jätmisest, ei ole me kunagi rääkinud. me räägime siin ka sellistest pindaladest, mis ei ole praegusel hetkel äh, toetuskõlbulikud, äh, mida põllumajandustootjad äh, tihtipeale isegi ei maini, sest nad ei ole toetuskõlbulikud, kuid mida, mis võiks teatud tingimustel kõlbulikuks nimetada. see tähendab seda, et põllumajandustootjad tegelevad toiduainete tootmisega edasi, kuid ärgem unustagem siiski, et äh, siin on räägitud sellest, äh, mis ko, kohtumisest, mida me korraldasime möödunud aastal. Äh, mõelgem selle peale, mida meist oodatakse, mida oodatakse ÜPP-st, teadke ka seda, et komisjoni eelarve on adekvaatne, kuid meie otsused ei ole veel sellesse sisse lisatud, meil oleks vaja sellist ÜPP-d, mis toetab põllumajandustootmist to, toiduainete tootmist ja et me oleks eh, samas eh, valmis ka eh, oma loodusvarasid hästi haldama ning mm, me tahame jätta liikmesriikidele võimaluse oma eripärasid, keskkonna eripärasid arvesse võtta otsuste, lõplike otsuste langetamisel ning Eh, samas me soovime, et üld, ühine suundumus oleks sama kogu Euroopa Liidus. me kindlasti arutame seda küsimust veel edasi, kuid ma arvan, et me peaksime siiski meelde jätma seda, et eh, kolm, see kolmkümmend protsenti, mis on ette nähtud ro eh, rohelisema põllumajanduse jaoks, see pole kellegi teise jaoks ette nähtud, see on nähtud, ette nähtud põllumeestele ning ma sooviksin et, et see nii jääks, et see jääks otsetoetustena alles ja et see ei läheks kuskile väljaspool ÜPP-st ma arvan, et eh, sellised küsimused on olulised ja me ei tohiks neid kõrvale jätta. ning eh, ma tuleksin ning ma meenutaksin veel kord seda, et eh, keskkonnasõbralik kasv on võimalik see on seotud ka innovatsiooni, teadusuuringutega, mis, mida hiljem saab kasutada põllumajanduses. see on võimalik selleks, et eh, rohelisemat põllumajandust kasutada. nii et tuleb arvesse võtta rohelisema põllumajanduse võimalusi, kui me räägime ÜPP-st. suur tänu härra De Castro ei soovi enam sõna. daamid ja härrad, tahaksin tänada kõiki parlamendiliikmeid, kes tänases arutelus osalesid, kes eh, tegelikult tulid siia, et kuulata, mida eh, põllumajandustootjate organisatsioonidel on öelda ja minu tänusõnad kuuluvad iseäranis neile, kes on tulnud kohale, kuulanud, vabatahtlikult eh, oma arvamusi esitlenud. mul on väga kahju, et ma ei saanud anda sõna kõikidele, kes seda soovisid, aga ma tahaksin julgustada kõiki põllumajandusorganisatsioone eh, osalema selles debatis ja hoidma üleval seda debatti koduriikides, regioonides, need arutelud peavad jätkuma. ning kutsuge kindlasti oma parlamendiliikmed ja ministrid ka nendesse, äh, nendele aruteludele. nagu me teame, siis ÜPP tuleviku äh, debatt äh, on võrdse Mm, tähtsusega nii komisjonis, eh, nii parlamendis eh, kui ka nõukogus ja te peate ise olema veendunud, et te suudate mõjutada eh, ÜPP lõplikku vormi. suur aitäh ja kohtumine on lõppenud. Grazie Marek. Very well indeed. But it's always like this, you know, when you invite ten, you should invite